Right, good, good morning everybody. hommikust. ma tean, et kell on väga varajane. aga me peame ikkagi algust tegema, sest muidu jääb meil aega napiks I make it four minutes past nine, but of course as you minu kell näitab neli minutit üheksa läbi, aga nagu te kõik teate, meil ühtset Euroopa aega siin parlamendis ei ole. isegi need kellad siin näitavad, et kell on täpselt üheksa, kuigi nad on tegelikult taga. kõigepealt on meil tund aega Steven Majori kuulamiseks. meil on tegemist äh, rahandusdialoogi põhimõtetel eh, toimuva aruteluga, minut küsimuseks, kolm ja pool minutit vastuseks. saadikutelt palun, et kõik küsiks ainult ühe küsimuse, kui te küsite mitu küsimust, siis eeldan mina täiesti mõistlikult äh, ainult ühele küsimusele vastust. kõigepealt Steven Major saab viis minutit sissejuhatuseks ja siis arvamuste vahetus, küsimused ja vastused. ma tuletan teile meelde, et ta on kandidaat Euroopa väärtpaberituru järelevalve asutuse eesistuja kohale. Steven, palun. Thank you uh,, chair, for uh,, for the introduction. suur tänu proua esinaine, suur tänu ka rahandus- ja majanduskomisjoni liikmetele, et mul on võimalus esmakohta rääkida. esma- ja järelevalvestruktuuride loomine on üks finantskriisi positiivseid tulemusi. me õppisime kogemustest, et Euroopa tasemel tegutsemine aitab tugevdada finantsjärelevalvet liikmesriigi tasemel järelevalve ei toimi. Euroopa Parlament mängis võtmerolli uue Euroopa Liidu järelevalveraamistiku loomi, loomisel ja esma peab nüüd ka neid ootusi täitma. juba algusest peale peab esma tegutsema kriisiolukordades, kui need peaks tekkima. kui vaadata esma mandaati, siis see on lai aga oma sissejuhatavas ettekandes keskenduksin ma viiele prioriteedile. esiteks, kõigepealt reitinguagentuuride järelevalve võrgustiku loomine, mis on kriitilise tähtsusega ja esma peaks uurima, millisel moel vastab, vastavad praegused järelevalveraamistikud ähm, reitinguagentuuride järelevalvereeglitele. kui neid ei vasta, siis peab esma tegutsema. teine prioriteet, tarbijakaitse ja jaeinvestori kaitse. liiga sageli on finantstarbijad maksnud liiga suurt hinda teatud toodete puhul. esma peab siin edendama lihtsust ja läbipaistvust ja meie äh, tegutsemine võib äh, ulatuda alates hoiatussiltidest kuni teatud toodete keelamiseni. kolmas puudut-, prioriteet puudutab stabiilsust. ESMA ei ole äh, üksi tegutseja, vaid osa suuremast raamistikust. me töötame koos nende teiste ametitega pangandus- ja kindlustussektoris ning teeme koostööd ka Euroopa Süsteemsete Riskide Ametiga. me hindame riske ja tegutseme, kui vajalik. neljas prioriteet, ühtsed reeglid. meil on tarvis tehnilised standardid välja töötada ning õigeaegselt. ja viies prioriteet on ühtsed mängureeglid järelevalves. regulatiivne konkurents oli üks finantskriisi põhjustajaid ja esmal on pädevus tegutseda, kui ta on täheldanud, et ühenduse õigustik on rikutud. Need viis prioriteeti saavad olema esmatulevaste aastate tööprogrammis olulisel kohal. Seesar on teinud viimastel aastatel väga head tööd, aga on selge, et üleminek Seesarist esmasse on järk-järgul-, on suur hüpe, mitte järk-järguline. organisatsiooni suurus on teistsugune, kvaliteet ning ka pädevused. nüüd kokkuvõtvad märkused minevikus olen mina juhtinud kahte regulatiivorganisatsiooni ning aidanud neid ka üles ehitada. esimene oli eh, Hollandi eh, väärtpaberiturgude regulaator EM, EFM ning teine eh, üldine järelevalveorganisatsioon. ning minu peamised õppetunnid sealt olid, et sõltumatus on regulaatori jaoks võtmetähtsusega. sõltumatus on oluline ka esmajuhi jaoks. me peame aitama kaasa Euroopa Liidu finantsturgude stabiilsusele ja tõhususele. niisiis, Euroopa Liidu finantsturgude stabiilsus ja tõhusus on minu otsuste tegemise taga. lõpetuseks minu vastutus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu ees. Euroopa Parlament, nagu juba varem öeldud, mängis väga tähtsat rolli selle raamistiku loomisel. ma olen ka veendunud, et Euroopa Parlament mängib olulist rolli ka esma edaspidises arendamises ning ma tahaksin siin selgelt välja öelda, et esmajuhina kavatsen ma olla stabiilselt dialoogis ka Euroopa Parlamendiga. suur tänu, ma ootan teie küsimusi. Thank you very much. That's a very good start with 15 seconds suur tänu, see oli väga hea algus ja viisteist sekundit jäi ülegi aega ja esimene küsimus on härra Gozesel Rahvapartei poolt. Jean-Paul, palun. suur tänu. Äh, see, mida te äsja ütlesite, oli väga hea uudis Euroopa Parlamendile. Te ütlesite, et Euroopa Parlament on teinud suuri jõupingutusi eh, Euroopa järelevalve asutuste loomisel. Ja kõik, mis te ütlesite, on õige. Kuid meie seas on ka neid, eh, kes kahtlevad esmavõimalustes eh, täita neid pädevusi, mis on määrusega sätestatud Äh, hierarhia valik tähendab seda, et meil on tekkinud tõsised kahtlused, et tegelikult see SR-i ja ESMA vahel ei ole suurt erinevust, ei toimu sellist kultuurilist muutust ja see on tekitanud kõhklusi ja võib-olla te annaksite meile häid põhjendusi, mis meie kartusi äh, hajutaksid. Thank you very much for giving the opportunity to suur tänu võimaluse eest sõnaselgelt selgitada, milline oli eelnev olukord, kui tegutses Euroopa äh, väärtpaberite regulaatorite komitee ja nüüd, kui tegutseb ESMA. ma tahaksin rõhutada, et äh, põhimõtteline muutus seondub nende volitustega, mis ESMA-le on määrusega antud, näiteks see, et äh, reitinguagentuurid saavad olema ESMA otsese järelevalve all ja see on põhimõtteliselt hoopis uudne ülesanne võrreldes CSR-iga, sest CSR-il ei olnud otseseid volitusi ükskõik millise asutuse või organisatsiooni üle järelevalve teostamiseks. see on üks põhimõttelisi erinevusi ja ka teistes tegevusvaldkondades on meil suuremad volitused näiteks standardite kehtestamisel koostöös Euroopa Komisjonini ja selles valdkonnas on ka ülesanne täita Euroopa Parlamendil ja samuti meie suutlikkus eh, tegutseda äh, regulatiivorganite konkurentsitingimustes ja kui me räägime nüüd volitustest ja pädevustest, siis on selge erinevus äh, Äh, varasema olukorraga ja see ei ole mitte lihtsalt järkjärguline väike muutus, vaid põhimõtteline muutus. ja samuti ka organisatsiooni suuruse osas ja organisatsioonile eraldatud vahendite osas. uus organisatsioon saab olema äh, hoopis teistsugune. Äh, mm, me alustasime neljakümne, viiekümne töötajaga ja aastate jooksul kasvab see sajapealiseks ja ka mina isiklikult oma ametikohal kui nõukogu esimees Ähm, sest et see ESR-is olid äh, osa ajaga töötavad esimehed, see on samuti erinevus, arvates, arvestasime inimressurssi, vahendeid, juhtimist, kõik see on heaks aluseks uue organisatsiooni põhimõtteliselt uueks tegutsemiseks. samas ma tahan öelda, et äh, uue organisatsiooni loomine ei olnud sugugi lihtne, aga kui me räägime vahenditest, ressurssidest kui minul oma uuemeteo kohal tekiks äh, ressursiga probleeme, siis ma ütleksin seda selgelt ja valjult välja. Thank you very much um.... suur tänu. järgmisena Udo Bullmann äh, sotsiaaldemokraatide nimel. Äh, suur tänu ja tere tulemast siia meie komisjoni tulemast, härra Major. Te kindlasti mõistate, et meie komisjon ja ka Euroopa Parlament on väga uhked selle üle, et mis puudutab finantsjärelevalvet, siis me oleme seadusandliku poole pealt olnud väga ambitsioonikad ja loomulikult me soovime, et järelevalveametite e, juhtkonnas oleksid inimesed, kes e, soovivad oma head panust anda selle töösse. ja seetõttu meil on väga hea meel, et me teiega lähemalt tut-, äh, tutvuda saame. nüüd kujutage ette, et äh, me ajaratta keerame tagasi ja meil äh, kolm-neli aastat tagasi oleksid juba olnud ähm, esmapädevused olemas. mida oleksite teie teisiti teinud, mida oleksite teinud nendel konkreetsetel juhtumitel, millega meil praegu tegu on olnud? siin on mõned, kes viitavad Meroni lahendile, mõned, kes soo-, oleksid soovinud rohkem reguleerimist. mida teie oleksite teisiti teinud ja mida me võime teilt tulevikus oodata? Well, we, it's, it's difficult of course to, to on loomulikult raske kella tagasi keerata ja fantaseerida, mis oleks juhtunud, kui ESMA oleks tegutsenud juba enne kriisi algust ja me eeldame, mis oleks olnud, kui ja kuidas oleks asjad kulgenud, kui ESMA oleks loodud äh, varem. kõigepealt ma tahaksin öelda, et regulatiivorganite äh, äh poolne järelevalve ei taga majanduslangusi ega finantsturgude sujuvat toimimist, isegi siis, kui kontroll toimib. kuid ma tahaksin rõhutada, keegi Äh, ei oleks oodanud, et olukord kujuneb selliseks, nagu ta praeguseks on kujunenud. mis oleks juhtunud, kui ESMA oleks loodud varasemal etapil, ma usun, et me oleksime suutnud oluliselt vähendada riski sellise olukorra tekkimiseks, nagu praegu on ja äh, oleks hea, kui meil olnud ka taolised volitused varem, kui praegu on ESMA-le antud praegu reitinguagentuurid on olnud probleemseks osapooleks selles kriisis, on tekitatud, on tekkinud tõsiseid äh, probleeme reitinguagentuuride poolt antud reitingutega ja kui oleks saanud tegutseda selles valdkonnas varem, siis oleks oodanud ka paremaid reitinguid ähm, regulatiivorganite vaheline konkurents, kui mina juhtisin Hollandis vastavat järelevalveasutust, kui meie oleks öelnud tarnijale, et me ei luba teil seda toodet turustada Hollandis, põhjusel, et see ei vasta läbipaistvuse nõuetele ja seetõttu me ei luba seda turustada minu kodumaal, kuid paar nädalat hiljem võib-olla saab see toode loa Äh, müügiks mõnes teises Euroopa riigis ja see tähendab seda, et see konkurents toimib ja esmal on nüüd volitused tegutseda ka selles valdkonnas. Äh, ka see, et läbipaistvus ei ole olnud piisav, ka mm, välismaiste tuletisinstrumentide turgudel ja see on ka üks põhjuseid käesolevale kriisile seega reguleerimine ei taga sajaprotsendilist garantiid, aga kui järelevalve toimub ainult siseriiklikul tasemel ilma Euroopa komponendiga, sest turud on üle-euroopalised, tekiks selline süsteem, mis ei toimiks korralikult ja seetõttu meil on vaja sellist üle-euroopalist tasandit ja ma tahaksin kokkuvõtteks öelda, kui meil oleks ESMA toiminud juba varasemal etapil, siis ilmselt ei oleks olnud meie probleemid nii suured, nagu nad praegu on. loomulikult ähm, Euroopa on osa suuremast maailmast, osa äh, äh, kriisist on põhjustatud ka ähm, välistegurite poolt, kuid ma usun, äh, et kui ESMA oleks tegutsenud varem, siis võimalused, et me satume sellisesse olukorda, oleksid olnud väiksemad. We're following the format of a minute for a question and three and a half minutes for an answer so that kui te ennem ei kuulnud seda, siis meil on minut küsimuseks ja kolm ja pool minutit vastuseks. järgmisena Silvi Kular Alde nimel. <clears throat> Bonjour, bienvenue à vous. Mes collègues ont déjà dit à quel point nous avions travaillé dur ici pour euh, suur tänu, suur tänu ka selle eest, et äh, te hindasite ka meie tööd nende järelevalveasutuste loomisel. mul oleks teile väga konkreetne küsimus, sellepärast et äh, te tulete riigist, mis on alati võtnud väga tõsiselt äh, siseturgu. ja nüüd tuleb äh, reguleerimist äh, tõsta sellele tasandile, mis ähm, vastas ka finantsturgude tänastele väljakutsetele kui siin hakatakse aga vastavaid sätteid valesti tõlgendama, mida sa siis teete, kui selline juhtum tekib? Well, I would like to express that ma sooviksin siinkohal öelda, et ma mõistan, et see äh, turva, äh, mida tähendab see turvaklausel, see eelkõige mõjutab pangandussektorit, äh, kus kasutatakse maksumaksjate raha, institutsioonide päästmiseks. ehk siis, kui see, see, kus turvaklausel eriti kehtib, on, on pangandus. esmavaldkonnas arvan ma, et et esmaregulaatorina ei saa teha otsust mingisuguse institutsiooni päästmiseks, kasutades maksumaksjate raha aga loomulikult regulaatori otsused, kõik otsused mõjutavad ka makse, aga regulaatorite eesmärk lõppkokkuvõttes on ju turgude toimimise tagamine. regulaatorid on edukad siis, kui finantsturud on edukad. ehk siis meil on tarvis jär-, regulatiivjärelevalvet, tagamaks, et turud toimiksid ja see loomulikult suurendab ka pikemas perspektiivis maksubaasi. niisiis, mina tõlgendan seda klauslit nii, et et ükskõik mil-, milline meie otsus, kus me ei anna litsentsi, ei ole minu arvates selle turvaklausli osa sest see ei mõjuta otseselt maksumaksjate raha kasutamist. suur tänu. suur tänu, järgmisena Roheliste nimel Sven Kiigolt. Hello, sorry for being late, I was caught in traffic. tere, vabandust, et ma hilinesin, ma istusin ummikus. parlament pärast pikki läbirääkimisi nõukoguga andis kolmele järelevalveasutusele õiguse piirata teatud tüüpi finantstehinguid. niisiis, võttes arvesse teie pädevust esmas, millisel määral kavatsete te seda õigust ära kasutada? kas on olemas teie arvates teatud tooted või teatud finantstehingud, mis tuleks turgudelt eemaldada, millised kriteeriumid peaks kehtima, millised on konkreetsed näited äh, need selle kohta, kus äh, te vähemalt uurite, millised tehingud või tooted oleks tarvilik eemaldada? nagu ma rõhutasin juba oma sissejuhatavas avalduses, siis ESMA keskendub ka tarbijakaitsele ning jaeinvestori kaitsele. regulaatorina tüüpiliselt selles valdkonnas tegutsetakse nii, et äh, hoiatatakse näiteks ohtlike toodete eest, äh, seda olen ma teinud ka Hollandis. hiljuti tekkis Hollandis maaga spekuleerimise skeem. nimelt, et tänu kasvuhooneefektile äh, teatud osa Hollandi maast läheb vee alla, mujal jälle tuleb vee alt välja Ehm, ja meie selgelt siis hoiatasime, et sellised finantstooted on tarbijatele ohtlikud. siis samuti tuleb teavitada tarbijaid eh, ka ohtudest teatud toodete puhul, aga mõningatel puhkudel ma arvan ka, et tuleb mõni, mõned tooted tarbijate jaoks keelata. mõneti on tegemist uue valdkonnaga, aga teisalt regulaatorina ma olen seda juba varem ka teinud, näiteks me ei anna litsentsi teatud tootele, ku-, kus äriplaani puhul on näha, et kui tarbija ostab toote, siis seitsekümmend, kaheksakümmend, üheksakümmend protsenti sissemaksetest tarbijate poolt eh, ei ole investeering, vaid lähevad lihtsalt administratiivkuludeks millised on siis loogilised kandidaadid? sellised tooted, millega käivad kaasas suured tohutud riskid suure hulga tarbijate jaoks, kui toode ei vasta tarbijakaitsereeglitele ma rõhutan, et sellisel, sellised juhud on erandlikud, sest tarbijatel peab olema ka valikuvabadus ja õigus innovaatiliselt tegutseda. niisiis tuleb tegutseda ettevaatlikult, silmas pidades seda tasakaalu. aga mõningatel puhkudel soovivad ka teenuste pakkujad, et teatud teenused ei pakutaks. näiteks on minu kodumaal juhtunud ka nii, et finantssüsteem ise on kannatanud, kuna on pakutud teatud finantstooteid ning mille tulemusena kompenseeriti tarbijate kahjud. ja need summad olid väga suured. sellistel puhkudel võiks seda pädevust kasutada. ma mõistan, et määrustikku ei ole see pädevus veel sisse kirjutatud, see arvatavasti juhtub kunagi tulevikus. suur tänu ja nüüd ECR fraktsiooni nimel Kay Swinburne. suur tänu, proua esineja, ka mina vabandan, et ma hilinesin veidike ma rääkisin komisjoniga MIFIDist ja selle ülevaatamisprotsessist. loomulikult on meil praegu arutlusel suur hulk tururegulatiivmeetmeid ka peale MIFID ülevaatamise. ja me hakkame, nüüd hakatakse arvesse võtma kõiki varade klasse, mis meie finantsturgudel on Caesar töötas koos ka madalama taseme ametitega ja ka liikmesriikide ametitega. vahest selgitate, millised formaalsed süsteemid paika pannakse, kasutamaks ära ka liikmesriikide regulaatorite teadmisi. ja peale selle teil on teatud pädevused teatud tooteklasside puhul, nagu näiteks lühikeseks müümine ja nii edasi milline peaks esmaroll olema ülemaailmses kontekstis? Äh, millised on nende suhted teiste ülemaailma äh, tähtsate regulaatoritega? So these are two questions. Okay. Let's first Neid oli nüüd kaks neid küsimusi siis. kõigepealt suhted liikmesriikide regulaatoritega ja nende ekspertteadmised teatud toodete osas suurem osa otsesest järelevalvest ju toimub liikmesriikide tasemel. nagu ma juba mainisin, siis krediidireitingu agentuurid kuuluvad rohkem esmapädevusse. võib-olla esma kavatseb tihedamalt edasi töötada ka teatud teiste valdkondade puhul esmapuhul loomulikult tuleb ära kasutada liikmesriikide regulaatorite teadmisi ja kogemusi. on olemas teatud mudelid, kuidas seda infot esmani toimetada. kõigepealt ma eeldan, et e, praegused e, nende regulaatorite töötajad soovivad ka esmaga koostööd teha. ehk siis, et meieni jõuaks liikmesriikide järelevalveametite info nagu mina soovisin hakata esma esimeheks, siis kindlasti soovivad paljud liikmesriikide järelevalveametite töötajad samuti esmas töötada ja nendega koos saabub ka infot. siis on olemas mitmed komisjonid, mis, millel on nõuandev roll, mis annavad soovitusi ka näiteks tehniliste standardite asjus seal mängivad rolli ka liikmesriikide regulaatorid koos ESMAga. aga ma tahaksin rõhutada, et ESMA saab olema Euroopa institutsioon ja nad peavad ise üles ehitama oma öö, ähm, ekspertteadmiste pagasi. seega tuleb küll tagada, et info liiguks ka liikmesriikidelt esmasse, aga samas tuleb tagada, et Pariisis on olemas oma töögrupp, kes kogub ka infot finantsturgude kohta. nüüd ülemaailmne kontekst ja esmaroll rahvusvaheliste finantsturgude kontrollis. ma tahaksin kõigepealt rõhutada, et juba oma si sissejuhatavas ettekandes rääkisin ma regulatiivkonkurentsist, mis oli ka üks kriisi all, oluspõhjuseid seda võis täheldada palju ka Euroopas, aga loomulikult tuleb tagada, et regulatiivne konkurents ei tekitaks probleeme ka ülemaailmsel tasandil. niisiis, koostöö eelkõige G kakskümmend tasandil on väga tähtis. tuleb tagada, et võimalikult palju meetmeid rahvusvahelisel tasandil oleks koordineeritud teie tõite siin SCC näite, kellega Kesma saaks koostööd teha, nemad on ju ka turu järelevalveorgan. ma eeldan, et äh, Esma osaleb nendes kogemusi vahetavates kohtumites, näiteks krediidireitingu agentuuride puhul ja nii edasi, on palju aspekte, mille puhul tekib küsimusi, kui palju on erinevad järelevalvesüsteemid üle maailma üksteisega kooskõlas. ESMA mängib siin tähtsat rolli, samuti see äh, kattuv järelevalve, mida tuleks vältida. Äh, niisiis ma kavatsen tagada, et ESMA nendes aruteludes ka oma rolli mängib. suur tänu, ma lubasin teil natukene kauem rääkida, sest äh, teil oli natukene varu aega eelmistest vastustest üle jäänud. nüüd teine küsimuste voor Rahvapartei nimel äh, proua Wortmann Kool. suur tänu, proua eesistuja, ma sooviksin ähm, härra major teile äh, küsida ka, äh, milline, millist rolli te näite ka kohalikus haldamises finantssektori osas? ja see puudutab just eriti neid väga suuri äh, boonuseid, mida praegu pangandussektoris äh, makstakse, kuidas te kavatsete selle küsimusega tegeleda, kas meie äh, siin parlamendis soovime kindlasti, et boonuste küsimustega tegeldaks kogu finantssektoris. kas te näete, et järelevalveasutused peaksid samuti siin koos sellele lisanduva seadusandlusega ka selles valdkonnas äh, aktiivseks muutuma. suur tänu, proua Fortman, selle küsimuse eest. ma olen täiesti kindel, et on olemas äh, seos äh, boonuste ja esmatöö vahel. eelkõige ma soovin siin rõhutada just boonuste ja äh, tarbijate vahelist seost. me teame, et osa nendest äh, eksimustest ja nendest vigadest, mida on tarbijatega tehtud, et neil on tegelikult vale toodet äh, müüdud ja kui me arvestame siin ka äh, selle süsteemiga, kuidas see hüvitiste, boonuste maksmise süsteem ähm, üles on ehitatud, et inimesi meelitada tööle äh, pangandussektorisse, siis me teame, et äh, praegu ei ole see boonuste maksmise süsteem tegelikult ostja jaoks läbipaistvalt üles ehitatud, sellepärast et äh, nad täpselt ei tea, millist komisjoni tasu saab vahendaja teatud toodete müügist äh, ostjatele. me teame, et on olemas ähm, kavasid selleks, et neid komisjoni tasusid pakkujate ja vahendajate vahel need äh, kaotada nii, et vahendaja oleks tõesti sõltumatu isik. nii et need tasustamissüsteemid kindlasti avaldavad mõju ka tarbijatele finantssektoris ma arvan, et ESMA peab eelkõige keskenduma just sellele küsimusele, et mil moel, eh, mil moel eh, toodete pakkumisel ja selle üle eh, nõustamisel saaks kõrveldada kõik need stiimulid, mis panevad vahendajaid hoolitsema pigem pakkujate, mitte tarbijate huvide eest nii et eh, minu meelest esmalt peaks eh, keskenduma just sellele küsimusele, kui me tegeleme boonuste maksmise, komisjonitasude maksmise süsteemiga, suur tänu. suur tänu ja SND nimel nüüd eh, kolleeg Dominici, palun. suur tänu üheks äh, probleemiks on ka süsteemsete riskide äh, hindamine. Te rääkisite siin juba äh, tuletisinstrumentide turust. meie komisjon tegeleb ka ühe määruse ülevaatamisega praegu, mis just tegelebki tuletisinstrumentide turuga. põhiliseks probleemiks on siin see, et kuidas me saaksime juurdepääsu informatsioonile, piisavale hulgale informatsioonile selleks, et kõrvaldada see praegu läbipaistmatu olukord ja seda just kauplemise osas. kas teie leiate, et need eeskirjad, milles praegu on olemas, et neist piisab selleks, et me saaksime seda piisavat informatsiooni? ja kas teie olete valmis esmale andma seda ähm, autoriteeti, mis võimaldab ka äh, juurdepääsu sellele infole? tänan! I think indeed that the uh... ma usun, et et läbipaistvuse puudumine äh, börsivälistel turgudel on olnud ka üheks äh, finantskriisi põhjuseks, näiteks krediidivahetustehingud, äh, krediidi riskivahetustehingud. ja kui heita pilku Äh, olukorrale, kui finantskriis oli jõudnud oma haripintu kahe tuhande kaheksandal aastal, siis regulaatorid äh, pidid tegelikult siis andma omapoolse hinnangu riskimäärale seoses nende krediidiriski vahetustehingutega. tol hetkel nad pidid lausa paberil äh, tegema arvutusi äh, et välja selgitada, milline on riskimäär seoses nende tehingutega. ja ma loodan, et et süsteemsete riskide analüüs paraneb, võimaldades paremini jälgida turgu, sest äh, siis käivitub ka turgudel keskne clearingu süsteem, äh, laekub rohkem informatsiooni, seisukohti võimalike riskide kohta. ja see omakorda abistab taustate süsteemsete riskide tuvastamisel ja ma usun, et nende krediidiriski vahetustehingutega kaasnesid suurimad süsteemsed riskid, mida aastani kaks tuhat kaheksa tegelikult korralikult ei jälgitud. loomulikult tekivad küsimused ka selle kohta, kui suur peaks olema turuosa Äh, mis äh, allutatakse keskel kliiringu süsteemile, arveldussüsteemile, kuid ma loodan, et valitakse selline mudel, kus turu suurim osa äh, allub sellele keskele kliiringu süsteemidele, kuid kindlasti jääb osa turust väljaspoole seda süsteemi, kuid me peame tagama selle, et meie määrused jõuavad sellisesse etappi, kus turu suurim osa on kliiringu süsteemile allutatud ja nagu ma varem mainisin, süsteemsete riskide pool eh, me kombineerime oma jõupingutusi, eh, kasutades esmatöötajaid, värvates vajalikke eksperte nende küsimustega tegelemiseks ja samas eh, me igapäevaselt jälgime nende turgude toimimist. seega ma loodan, et meil on ka vajalik oskusteavet ja eksperte nende küsimustega tegelemiseks. And suur tänu ja ALDE nimel härra Olešvit. <clears throat> tänan, esinaine, ma alustaksin üldisest äh, tähelepanekust, mis, millele ma ei eelda teie vastust, kahju, et täna me kohtume ainult kolme inimesega ja oleks olnud sobivam, kui teie seas oleks olnud vähemalt üks naine. härra Ähm, major. Te mainisite kahjulikke tooteid. Teie sõnavõtust jäi mul mulje, et te mõtlete ka taoliste toonete keelustamisele ja me teame ka teie voli- äh, härra Pullman mainis siin äh, härra Maroni juhtumit, mis oli seotud lühikeseks müümisega ma tahtsin küsida, kas teie olete, härra major, see keelustaja? kas te tõesti arvate, et see on õige viis äh, turu reguleerimiseks läbi toodete keelustamise? võib-olla te selgitaksite seda, mul jäi mulje, et ka Hollandis kasutatakse laialdaselt seda keelustamismeetodit ja seda teinekord ka vastuolus äh, teiste Euroopa Liidu liikmesriikide tegevuspraktika no selgelt ma ei ole ei naissoost ega ka mitte ka keelustaja tüüp. ma tahaksin rõhutada neid tooteid, mida me pakume omalt poolt tarbijatele eelkõige. Mm, tarbijatele meeldib omada valikut ja kui rakendatakse keeldu, siis seda ainult erandjuhtudel ja see tähendab tegevust, mis on erakordne, sest tavaliselt äh, me loodame, et turud ise reguleerivad valikuid ja uuendustegevust. kuid äh, teisalt ma olen ka oma kodumaal näinud näiteid sellest, kus teatud isikud, kes tegutsevad finantsturgudel, on keskendunud oma tulu teenimisele, hoolimata sellest, millised on tarbijate valikud, eelistused ja vajadused. selles mõttes ma olen küll olnud keelustaja. meil on olnud juhtumeid, kui me äh, teatud osapooltele keeldusime litsentsi andmisest, sest nende äriplaani põhjal oli näha, et mis iganes tooteid nad ei paku, ka äh, mõjuvad negatiivselt finantsturgudele ja ma rõhutaksin mitte ainult negatiivse mõjuga tarbijatele, vaid negatiivse mõjuga ka teistele turu tarnijatele, mis omakorda negatiivselt mõjutaks äh, finantssektori mainet. Äh, rääkides nüüd lühikeseks müümise tehingute keelustamisest, siis sellega seoses ma tahaksin öelda paari mõtet. kõigepealt rääkides sellest short selling nähtusest, siis kõige olulisem, et me oleksime järjepidevad oma tegevuses Euroopas. Äh, meil on olnud algatusi, äh, mille puhul siseriiklikud regulaatorid ei ole olnud piisavalt järjekindlad. me peaksime rõhuma järjekindlusele, järjepidevusele teiseks, ma leian, et regulatiivasutusel peaks olema pädevused sekkuda finantsturgude tegevusse, nii nagu on meil volitus sekkuda aktsiaturgude tegevusse. me oleme aeg-ajalt sekkunud aktsiaturgude tegevusse, kui meil on laekunud andmeid asümmeetrilise tegevuse kohta ja selle kohta, et turuosalistel ei ole piisavalt selget infot antud ja me oleme peatanud kauplemise. ja seda on ka mujal maailmas juhtunud. ja seetõttu ma leian, et meil peavad olema ka sellised hädaabinõud võimalikud ka teistel turgudel, sealhulgas ka tuletusinstrumentide turgudel ja lõpetuseks ma tahan öelda, et lühikeseks müümine iseenesest ei ole negatiivne tegevus, see tagab pagema likviidsuse ja ka möödanikust on näitatud selle, kui me räägime Enroni juhtumist USA-s, siis need, kes tegelesid selle lühikese müümisega, olid Enroni probleemidest juba varasemalt informeeritud. ja see peaks samuti andma meile teavet selle kohta, et finantsturgudel on tekkinud teatud muljeid. Need meetmed on hädavajalikud, sest teinekord turud ei toimi hästi, kuid samas ma pean ütlema, et need meetmed on erakorralised, neid ei kasutata nii igapäevasel, kuid hädaolukordades meil peaks olema volitus neid kasutada. tänan ja nüüd kolmas voor äh, Rahvapartei nimel, äh, kolleeg Kainer. Pietikäinen. Tänään ää, äh, ää, äh, ma tahaksin rääkida nendest töövahenditest, mis teie käsutuses on ja kas nad on piisavad. ja teiseks, äh, milline on teie seisukoht praegu kehtiva õigustiku kohta, kas see on piisav teie volituste täitmisega ja siis ma tahaksin rääkida ka mikro- ja makrotasandi järelevalvest Äh, süsteemsete riskide järelevalvest ja kuidas need sobituvad teie igapäevase tegevusega? Thank you very much um,. On the current powers that are äh, tänan väga. Nende volituste kohta, mis meil praegu on antud, siis äh, määruses sätestatuna on nad sellised, mis meie arvates piisavad praegusel etapil ja tegelikult esmal on praegu käed-jalad tööd täis ja me peame praegu tagama ka tulemused, et meile antud volitused ka teoks saaksid. tegelikkus on aga selline, et kui tegevust alustab mingi regulatiivasutus uue määruse alusel, siis äh, äh, tekib ka parem arusaamist sellest, kuidas need äh, sätted ja volitused tegelikkuses toimuvad ja kuidas turud toimivad ja kui meil on pädevus ja volitus jälgida turgude toimimist ja anda omapoolse hinnangud, siis me mõistame, kas eh, nendest volitustest neid volitusi on meil piisavalt või mitte. jah, praegusel hetkel mulle tundub, et need on piisavad aga me liigume ka uutele tegevusvaldkondadele ja kui me seal juba kande kinnitame, siis me mõistame paremini, mis toimib, mis mitte. ja ma olen kindel, et kui ma leian, et meile antud volitused või mandaat ei ole piisav, siis ma annan sellest ka, ka kõvahäälselt märku ja ma usun, see on loomulik tee igasuguse ettevõtte, asutuse arengus sest regulatiivasutus selleks, et tegutseda tõhusalt, äh, annab ka välismaailmale signaale selle kohta, kas temale antud volitused on piisavad või mitte järelevalvetegevuse teostamiseks. rääkides süsteemsetest riskidest, nagu ma oma avasõnas rõhutasin, me teeme aktiivset koostööd äh, Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve asutustega süsteemsetest riskidest rääkida, kes äh, meil on näited varasemast borsivälistest tuletusinstrumentide turgudest, kui me oleks võinud tegelikult jälgida, mis toimub äh, sellel turusegmendil äh, ja tuvastada riskid ja seda nüüd äh, meie kolleegide pangandus- ja kindlustusjärelevalveasutuste kolleegidega ja ka äsja moodustatud süsteemsete riskide nõukogu esindajatega. The... suur tänu, Arlin McCarthy sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu! Te kindlasti teate, et Euroopa Parlament võttis vastu äh, finantsinstrumentide äh, kaup, ka kauplemise kohta me soovisime et äh, uuritaks ka börsiväliste tehingute küsimust. mida te kavatsete selles valdkonnas ette võtta, eriti mis puudutab läbipaistvust, mida te olete maininud juba kolm korda oma vastustes? kas te kavatsete järgida USA regulatiivametite äh, tegevust läbipaistvuse valdkonnas ja kavatsete avalikustada kõikide komis-, kohtumiste protokollid selle tööstusharu esindajatega, samuti, et te avalikustatakse, avalikustaksite kõik eh, lobitöötajate eh, eh, poolt pakutu teile? jah või ei vastusest piisab. Okay. Uh, on the one of the elements that I would like to üks elemente, mida ma sooviksin eraldi välja tuua MIFID ülevaatamise juures on, et MIFID on kaasa toonud suurema konkurentsi, uued kauplemiskohad, väärtpaberite jaoks ja see on üldiselt hea areng, kui meil on rohkem konkurentsi kauplemiskohtade vahel. samas on see kaasa toonud ka vähem läbipaistvust. näiteks hinnakujun-, hindade kujundamise asjus, sest hindasid panevad paika erinevad kauplemiskohad. niisiis, ühelt poolt jah, on rohkem konkurentsi kauplemiskohtade vahel, aga teisalt hindade no, kujunemine ei ole läbipaistev ja see käib vastu meie eesmärkidele finantsturgudel. meil oleks võimalik võib-olla siis seda konsolideeritud andmebaasi lahendust paika panna, kus oleks sisse kogutud kõik siis äh, kauplemiseelne ja kauplemisjärgne info, see, seda tuleks arvesse võtta ka MIFID-i läbivaatamise protsessi jooksul, kui me räägime läbipaistvuse suurendamisest. mis puudutab läbipaistvust ja meie poolt järelevalvatavate organisatsioonide rolli ja nende mõju regulaatoril üle, siis üks asi, mida ma kogu aeg olen oma alluvatele öelnud, et kui teil on ainult kui on, ole, oleks eh, meie asutuse sissekäigu juures väike vastuvõtulett, siis eh, ja siis seal üle lugeda, palju päeva jooksul tuleb meie juurde tarbijaid või kui palju tuleb finantssektori esindajaid. tuleb tunnistada, et tarbijad ei ole nii hästi organiseerunud kui need ametid, kelle üle me järelevalvet korraldame. seega regulatiivne koostöö peaks olema äh, väga oluline, regulaatorid peaksid tegutsema väga ettevaatlikult, tagamaks, et ollakse sõltumatud ka nendest organisatsioonidest, kelle üle järelevalvet teostatakse. teisalt võib see suhtlus olla ka oluline infoallikas. seetõttu on esma all tegutsemas ka sidusrühmade grupp, kus turuosalised saavad oma arvamusi vahetada regulaatoriga. me kavatseme olla läbipaistvad sellise mõju osas, selle osas, millised on konsultatsioonid, milline on turgude mõju meie üle, ma arvan, et see, need saavad olema sellised kokkuvõtvad ülevaated, aga, aga ma arvan, et me pakume piisavalt ka üksikasju, tagamaks, et me oleme sõltumatud ka finantsturgudelt. kas te siis äh, tõesti avalikustate info äh, nendelt kohtumistelt? me kavatseme jah, kas te kavatsete äh, avalikustada ka koosolekute protokollid turuosalistega? ma avalikustan infot kohtumiste kohta, kus osalesid ka turu esindajad. suur tänu! neljas voor. härra Pelts Rahvapartei nimel. ma tegutsen siin selle seinal oleva, oleva kella järgi, seega võib-olla saame sisse suruda veel paar küsimust. ma pean enam-vähem ikkagi reeglitest kinni hoidma selles mõttes, et millise fraktsiooni kord on kõigepealt Peter Skinner. suur tänu, proua eesistuja, mul on väga lühikene küsimus. tegelikult kolm lühikest küsimust, kõigepealt varasem äh, nõukogu organ äh, tegeles ka äh, varasema väärtpaberituru järelevalve nõukogu tööga. kuid äh, nende äh, tööd takistati. kuidas teie leiate, kuidas teie saate oma volitusi laiendada? Te rääkisite juba ka pro probleemidest reitinguagentuuridega mil määral need agentuurid võtavad üle vastutuse otsust, otsuste puhul. nüüd tulevikus on öö, äh, palju probleeme ka äh, riigieelarve võlgadega. ja kuidas teie näete, kuidas äh, lahendada probleemid riigieelarve võlgadega? nüüd, mis puudutab mõningate toodete keelustamist, siis äh, milliseid kogemusi on teil praegu äh, toodete äh, keelustamisega ja, ja kui suur on see proportsioon nende keelustatud toodete osas? suur tänu! Te esitasite kolm küsimust, kuid ma palusin neid vähem esitada, nii et palun, teil on nüüd võimalus vastata neile. I, I should say that the translation was tuleb tunnistada, et tõlget oli natukene raske mõista võib-olla ma ei mõistnud küsimusi seega õigesti. reitinguagentuurid. ma ei ole veel selle asutuse esimees ja ma ei ole nendest küsimustest reitinguagentuuridega rääkinud. ma peaksin siin selgitama, et auditi valdkonnas on mul suured kogemused äh, ja tuleb tunnistada, et audititööstuse ja reitinguagentuuride järelevalve vahel on teatud seosed. mõlemad pakuvad tagatisi, ühed väärtpaberite ja teised finantsinfo kohta. nüüd vaadata olemasolevat määrustikku krediidiagentuuride jaoks re, reitinguagentuuride jaoks, siis seda järelevalvet saaks tõhustada majandusjuhtimise küsimus, siis eelarve puudujääkide vähendamine ei ole esmaasi. sellega peavad tegelema liikmesriikide valitsused. eriti need, kellel praegu sellega probleeme on. see ei puutu esmasse. Peter. Peter Skinner, suur tänu, kiire küsimus see on seotud selle ühiskomisjoni tööga, millest pole veel senini räägitud. millises suunas peaks see ühiskomisjon töötama, millised on ambitsioonid ja kuidas te kavatsete sellega suhelda? ma eeldan, et koostöö saab olema väga aktiivne. ka teiste kahe järelevalveametiga, sest nemad tegelevad ka struktuurse järelevalvega. ja seega on meil hea põhjus koostööd teha. üks väga selge näide on finantskonglomeraadid, mis pakuvad nii pangandusteenust, investeerimisteenust, kindlustusteenust ja nii edasi. Need on selgeks näiteks sellest, kus me saame koostööd teha, sest muidu ei saa me regulaatorina tõhusad olla teine pool on jällegi tarbijakaitse, jaeinvestorid, nende kaitse. on mitmed tooted, kus kindlustuselement on ühendatud ähm, investeerimiselemendiga või pank, panganduselemendiga. Ähm, nende toodete kallal töötades tuleb koostööd teha ka kahe teise regulaatoriga hindamaks näiteks nende toodete kvaliteeti ja äärmistel juhtudel tuleb ka need tooted keelustada. ka siis tuleb koostööd teha nii kindlustusjärelevalve kui pangajärelevalveametiga. suur tänu ja viimane küsimus, Pascal. Merci. suur tänu <coughs> mul on hea meel, et äh, meie ees kinnitasite, et hakkate äh, oma äh, finantssektori esindajatega läbiviidavaid kohtumiste protokolle ka avalikustate. me kindlasti peame silma peal sellel lubadusel. üks küsimus, mida mõned kolleegid ka juba mainisid. nimelt ähm, reguleerijana, kas teil on ka piisavat infot äh, selleks, et äh, turule ka vastavat mõju äh, osutada. kas teil on piisavat infot selleks, et te saaksite ka vastavalt turgu manipuleerida? USA-s on olemas vastavad eeskirjad, on olemas ka projekt, Äh, mida ka Euroopa tasandil saaks kasutada sanktsioonide läbiviimiseks. nii et äh, kuidas teie kavatsete seda määrust, mis puudutab lühikeseks müüki ähm, sanktsioonide osas Euroopa tasandil rakendada? suur tänu! nüüd, mis puudutab ähm, aktsiaturgude äh, reguleerijaid, siis neil on võimalus kauplemist peatada, aga neil on ka võimalus manipulatsioonide vastu tegutseda. juhul, kui tuleb välja, et ähm, turuosalised on hakanud turgu manipuleerima, näiteks äh, hiljuti ma kogesin äh, sellist juhtumit, kus alguses oli tegu väga vähe, väikesemahuliste ähm, tehingutega, kuid äh, väga kiire aja jooksul nad, tuli välja, et need turuosalised üritasid hinda ähm, manipuleerida. nii et meil on olemas vastavad sanktsioonid mitte ainult aktsiaturgude jaoks, vaid ka uute turgude jaoks, mis nüüd meie reguleerimisala alla jäävad nüüd, mis puudutab lühikeseks müüki. Äh, nende juhtumite puhul on olnud probleeme. nagu te äh, teate, meie kogemused äh, ka börsiväliste tuletisinstrumentide puhul ähm, suurenevad, muutuvad paremaks ja me oleme ka kokku leppinud, et mõningad probleemid, mis on seotud riigivõlgadega, mis, ja mis on ka seotud äh, äh, riigivõlgade finantseerimisega, siis äh, see on samuti seotud ähm, manipuleerimisega. uued eeskirjad, mis on ette nähtud turgude manipuleerimise kohta, need annavad meile ka parema ülevaate, igal juhul kui aktsiaturgudel me näeme, et on on näha manipulatiivset käitumist äh, turuosaliste poolt, siis me kindlasti sekkume. nii, suur tänu, ütleb proua eesistuja, see on siis äh, selle kuulamise ähm, viimane vastus, te jõudsite ka äh, ilusti oma ajaga ühele poole, me saime veel kaks lisaküsimust esitada ja nüüd teil on siis võimalus lahkuda. tänan. And we have another hearing, so don't leave ja meie kuulamine jätkub, nii et palun ärge lahkuge Right, everybody, if we could uh... palun tähelepanu, palun istuge oma kohtadele. ja me läheme edasi meie päevakorraga ja teine kuulamine Gabriel eh, Bena-, Bernardino, kes on valitud Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalveasutuse eesistuja ametikohale kandidaadina ja nendele, kes on äsja liitunud, ma tahaksin teile meenutada, äh, kuidas me töö on korraldatud, viieminutine avasõnavõtt, millele järgnevad küsimuste-vastuste voorud, äh, sellise dialoogi vormis, et üks minut küsimusele ja kolm ja pool minutit vastuseks, nii et kokku oleks viis minutit. ma kordan veel kord, palun ärge esitage mitu küsimust korraga Äh, kui kaks küsimust on omavahel seotud, siis see on lubatud, aga kui te esitate korraga kolm küsimust ja loodate endale vastuseid, siis äh, ma ei anna võimalust teie küsimusele vastata, nii et palun ärge toimige niimoodi, see oleks ebaõiglane. Gabriel, palun, teil on võimalus nüüd oma sõnavõtuks sõna saada. suur tänu, esinaine lugupeetud komisjoni liikmed, rahandus- ja majanduskomisjoni liikmed Euroopa Parlamendis, daamid ja härrad. Äh, palun uskuge, et mul on äh, suur heameel taas külastada teie koda, vastata teie küsimustele ning tutvustada teile oma seisukohti ja mõtteid äh, Euroopa Liidus toimuva järelevalve kohta. me teame, et me elame praegu suurte väljakutsete ajastul finantskriis on pannud kahtlusele kõikide järelevalveorganite suutlikkuse toime tulla ülemaailmse kriisiga. ja ma olen veendunud, et praegused väljakutsed nõuavad meil tegutsemist ja visiooni ja ma usun, et Euroopa järelevalveasutuste loomine äh, annab suured võimalused äh, parema järelevalve teostamiseks Euroopa Liidus see loob lisandväärtust finantsstabiilsusele ja sellel on suur potentsiaal tagada nii tarbijale kui ka vastavale tegevusvaldkonnale palju kasu. minu arvates Euroopa peab üle saama väga paljudest väljakutseteks, et muutuda tõeliseks euroopalikuks järelevalveasutuseks. esimene ülesanne on sõltumatuse tagamine. minu arust see sõltuvus äh, tuleb paremini välja, kui me proaktiivselt kasutame meile antud volitusi, oleme erapooletud, objektiivsed ja järjekindlad. EIOPA peab olema sõltumatu ka kõikvõimalikest sidusrühmadest, vastavalt tegevusvaldkonnas tegutsejatest, Euroopa Komisjonidest ja ka tema liikmetest. ja seetõttu on oluline, et meil on vajalikud omavahendid tagatud, kuid samal ajal EIOPA peab ära kasutama ka äh, tema liikmete oskusteavet ning teadmisi. teine väljakutse meie ees on hea valitsemistava käivitamine. meil on vaja tugevat juhtimissüsteemi, mis lähtub läbipaistvusel, äh, konsulteerimisel ja tõhususel. Euroopa peab ära kasutama äh, sidusrühmade nõukogudes olevatest mitmesugustest kogemustest ja teadmistest, kuid hea valitsemistavaga käib käsikäes ka aruandlus liikmete ees, nõukogu ees ja ka teie ees, Euroopa Parlamendi ees. Euroopa peab olema valmis arutama, mõtteid vahetama äh, igal võimalikul ajahetkel oma tegutsemisraames. Euroopa on äh, mitmete järelevalvemeetmete ähm, võrgustik, ähm, luues lisandväärtust oma liikmetele, suurendades algatusvõimet, suurendades äh, suutlikkust uue seadusloome kehtestamisel. ja ma usun, et me suudame ka varase hoiatuse indikaatorid ja võrdluskriteeriumid luua, mis tagab parema järelevalve ja lähenemise. kuid samal see ei tähenda eelmise tegevuse jätku, vaid muutust. EUPOL saavad olema oma ülesanded äh, järelevalve kolleegiumite tegevuse kontrollimisel ja üle-euroopaliste nende stressitestide ettevalmistamisel ja kokkuleppe saavutamisel oma liikmete vahel ning tarbijakaitse tugevdamisel. Euroopa peab tegema koostööd teiste järelevalveasutustega läbi ühis- komisjonide ja andma omapoolse panuse äh, riskide hindamisele äh, süsteemsete riskide nõukogu raames. selleks, et täita EIOPA-le pandud eesmärke, meil on vaja teadmisi, kogemusi ja tugevaid juhte. ja need on omadused, mida ma äh, võiksin EIOPA-le omalt poolt pakkuda. oma tegevuse ja karjääri käigus eh, pensionifondides eh, nii rahvusvahelisel kui siseriiklikul tasemel olema omandanud dialoogi, kultuuri ja pühendunud tõeliselt eh, arengu ja evolutsiooni tagamisel. ma usun, et mul on piisavalt ambitsioone ja nägemust EIOPA juhtimiseks, et EIOPA täidaks talle pandud ülesanded. ma tegutsen proaktiivselt, ma olen vastutustundeline, ma olen motiveeritud, ma olen sõltumatu ja ma usun siiralt Euroopa projekti. ma suhtun kirglikult oma tööülesannetesse ja teist võimalust mul ei ole. ja ma usun, et institutsioonid on olulise tähtsusega, kuid lõppkokkuvõttes inimesed on need, kes teostavad muutusi ja ma loodan, et teie abil äh, õnnestub mul ka Euroopa edukale arenguteele viia ma olen valmis vastama teie küsimustele äh, ja loodan neile ka vastata. tänan, proua esinaine! tänan ja alustame kohe esimeste küsimuste vooruga ja Rahvapartei nimel Jean-Paul Gauzes. Merci, madame la présidente, bienvenue, monsieur. suur tänu, proua esinejale, tere härra Bernardinole. ma sooviksin kõ-, esitada sama küsimuse, mis ma esitasin eelmisele eesistujakandidaadile ja esitan selle ka järgmisele. nimelt, ähm, inimesed on kõige olulisemad ja, ja seda just meie institutsioonide töös, aga nüüd arvestades neid tingimusi, kuidas kandidaadid on äh, oma ametikohale nimetatud, äh, siis tekivad äh, küsimused, et need eesistujate kandidaadid, kes praegu on nimetatud äh, kas nendel kandidaatidel on tõesti olemas kõik vajalikud pädevused ja oskused, mida parlament oleks soovinud, et nende järelevalveasutuste eh, eesistujatel eh, olemas oleksid? näiteks, kuidas te saate hakkama selle eh, kultuurilise vahetusega seoses teie järelevalveasutuse tööga? I must say that I am suur tänu, härra Koses. ma mõistan teie küsimust. ma olen, mul, minu jaoks on suur au, et minu kolleegid järelevalveametitest esitasid minu kandidatuuri. ma olen juba minevikus näidanud, et mul on oma juhi omadused olemas, ma olen seda teinud nii rahvusvahelisel tasandil, SEIOPSis, kus ma juhtisin töögruppe Solvency kaks äh, raames, samuti juhtisin ma samas valdkonnas nõukogus koosolekuid, ma olen töötanud koos oma kolleegidega erinevatest järelevalveametitest. seega ma arvan, et mul on piisavalt pädevust ja mu kolleegid on ka mind tunnustanud. loomulikult ma mõistan teid ja ma nõustun teiega, et tegemist on nüüd uue protsessiga kus erinevalt minevikust ei ole meie eesmärgiks iga hinna eest konsensusele jõudmine. meie eesmärg, eesmärgiks peaks olema juhinduda parimatest tavadest. ja loomulikult vastavalt määrustikule peab ka esimehel olema oma nägemus, nagu te teate, järelevalvenõukogus minul häält ei ole, aga hääleõigust, aga, aga kindlasti on mul oma arvamused, esimehel peavad need olema. ning ma usun, et minu kolleegid austavad minu arvamusi, vaadates tagasi minevikku minu tegevusse järelevalveametites. ma usun, et selleks, et EIOPA oleks ka edukas, on meil tarvis kedagi, kes oskab rääkida samas keeles järe, teiste järelevalvet teostavate ametitega, kes mõistab neid erinevusi, aga kellel on samas ka selge nägemus tuleviku osas ning minu arvates minul see on. seega ma vastan tingimustele selle töökoha puhul. suur tänu! teine küsimus sotsiaaldemokraatide nimel, Peter Skinner. suur tänu, proua esinaine. härra Bernardino, esimehena, kui te nüüd läbite ka selle kuulamise, saate te olema selliseks piksevardaks liikmesriikide ametitele. Te ütlesite, et loodetavasti juhindute te parimatest tavadest, pluss siis see nägemus kuidas te kavatsete seda selles ühiskomisjonis äh, teha, pidades silmas, et määrustikus selle kohta midagi eriti öeldud ei ole? kas teie jaoks peaks olema selline ambitsioonikas ühendus, äh, kus ole, äh, kus kolm järelevalveametit tooksid siis kokku liikmesriikide parimad kogemused ja tavad. suur tänu, Piiter, selle küsimuse eest. ma usun, et see ühiskomisjon on oluline osa Euroopa finantsjärelevalvesüsteemist. ma arvan, et meil on tarvis järk-järgult see koostööprotsess üles ehitada. minevikust on meil juba ka kogemusi, kui minult küsida, siis mineviku põhjal saab tõesti vahel päris hästi edasi töötada, vahel ka mitte aga meie koostöösüsteemi tuleb parandada. ma arvan, et määrustikus on paika pandud valdkonnad, kus kolm ametit peavad koostööd tegema. me peame eraldama ka ressursse nende valdkondade jaoks, näiteks finantskonglomeraadid, tarbijakaitse, nendes valdkondades peame me koos edasi töötama. on väga palju valdkondi, kus ei tohiks e, ametid eri, e, esitada erinevaid lahendusi. me peame koostööd tegema ning ma kavatsen seal ühiskomisjonis ka koostööd teha. E, loomulikult ma tegutsen kindlustus- ja pensionite valdkonnas, sest see on minu pädevus, aga ma soovin ka edendada koostööd. ühiskomisjonis töötamine aga loomulikult ei tähenda, et meil oleks unikaalsed lahendatused kõigil erinevatele probleemidele, aga me saame koostöös need paika panna. Äh, ma arvan, et pensionite kindlustussektor saab panustada ka ühiskomisjonile töösse, me ei peaks lähtuma ainult pangandussüsteemidest, sest pensionite ja kindlustusmäärustikust on meil ka palju head ette näidata, me peame üksteiselt õppima ning selles vaimus töötan ma ka ühiskomisjonis, ma üritan edendada progressi, aga loomulikult ka austan eriarvamusi, kui nad peaksid esile kerkima. suur tänu! nüüd ALDE nimel Olle Schmidt. suur tänu, proua esinaine! mina jätkaksin samal teemal kui Peter Skinner. see on kriitilise tähtsusega, te vahest teate, et ALDE fraktsioon, liberaalid, soovis ühte järelevalve, ühtset järelevalveametit. me arvame, et, et äh, tegelikult see ühiskomisjon, isegi kui ühiskomisjon suudab äh, mitmed lüngad täita, siis probleeme tekib endiselt. kas teie kavatsete astuda mõningaid samme integreerimaks neid kolme ametit sügavamalt. kas see oleks ka üks teie kui esimehe ambitsioone? suur tänu, härra Schmidt. ma loomulikult tean, kui sügavalt olete huvitatud sellest valdkonnast. minu arvates peaksime me edasi liikuma samm-sammult. ja praegusel hetkel oleks see kõige parem lahendus. see kolme ameti eraldatus. tulevikus, paari-kolme aasta pärast, nagu määrustiku kohaselt me peamegi selle analüüsi läbi viima, ma, peame vaatama ka, kuhu turud liiguvad. ma usun, et teatud valdkondades peame me koostööd tegema, tuleme välja ühtsete lahendustega, aga nagu ma ütlesin, vastates Peterile, siis meil ei saaks olla, meie lähenemine ei peaks olema ühtne, seda oleme me teinud minevikus ja see ei ole kasuks tulnud, aga me peame õppima üksteiselt, ma saan teile lubada, et ma teen koostööd oma kolleegidega, et me koos saaksime üle vaadata erinevad as-, aspektid, mis on seotud sektoriüleste probleemidega. ennem me ei saanud ju sektoritevahelisi riske lahendada, sest me ei lähenenud nendele probleemidele ühtselt. ma olen täiesti avameelne teiega. üks probleeme ühtse agentuuri puhul oleks, ja seda me oleme näinud juba mõningates riikides. nimelt, pangandus täiesti õigustatult sageli on kõige suurem, tähtsam prioriteet. ja nüüd, kus kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal rakendatakse ellu Solvency kaks direktiiv, meil on tarvis spetsialiste ja prioritiseerida seda küsimust. kui meil oleks äh, integreeritud järelevalveamet, oleks prioritiseerimine raskem. meil on tarvis aga vaadata, kuidas turud, finantskonglomeraadid, finantstööstus areneb ja sellele tuleb lähitulevikus oma hinnang anda suur tänu, nüüd Roheliste nimel Sven Kiigolt. Hello, good to see you here. hea meel teid siin näha ja mul oleks kaks äh, märkust teie avakõne kohta äh, Te rääkisite äh, ka järelevalveasutuste võrgustikust ja siis rääkisite ka äh, klientidest. ma arvan, et kaks mõistet ei ole just päris äh, selle uute institutsioonide vaimuga kooskõlas. siin on tegu ikkagi, tegu uute asutustega, siin ei ole tegu järelevalveasutuste võrgustikuga ja siin ei ole ka tegu asutustega, mis on teie mm, kliendid, siin on tegu äh, Euroopa Parlamendiga, Euroopa avalikkusega ja te ja peate, olete ka aruandekohuslane Euroopa Parlamendi ees ja ma arvan, et see on ähm, väga oluline probleem. aga nüüd minu küsimuse juurde. ma sooviksin teada, kuidas te kavatsete kasutada oma volitusi selleks, et töötada välja rangemat regulatsiooni finantsinstitutsioonide jaoks ja kindlustussektori jaoks? milliseid äh, finantskohustusi ähm, äh, või sätteid te viite, soovite sisse viia kindlustusettevõtjate ähm, äh, sektoris? sellepärast, et kui see, siin peaks tekkima mingisuguseid äh, tõrkeid, siis see läheb meie maksumaksjatele väga kalliks maksma, suur tänu um,. Introductory... nüüd teie märkuste kohta, minu avakõne kohta ma arvan, et sellegipoolest järelevalveasutused on omavahel seotud. loomulikult me peame töötama Euroopa ühiste huvide nimel, aga EIOPA ähm, EIOPA töö on siiski teo-, seotud ka teiste järelevalveasutustega. EIOPA üheks pädevuseks on ka uurida meie Euroopa Liidu seadusandlust. aga kui me hakkame seda tegema, seda tegema üheskoos teiste järelevalveasutustega selleks, et vältida vigade tekkimist, siis see on ju ainult positiivne. me ju peame töötama üheskoos oma liikmetega, mitte oma liikmete vastu, nii et äh, see oleks ju ka määruse vaimu vastu, vähemalt minu arvates. nüüd äh, üks olulisi valdkondi, nagu te mainisite, on ka see, kuidas me läheneme süsteemsetele riskidele. Te teate, et praegu ka käib väga suur arutelu süsteemsete riskide üle kindlustussektoris ja see arutelu ei ole veel lõpuni jõudnud kindel on see, et äh, süsteemsed riskid kindlustussektoris on hoopis teistsugused kui pangandussektoris ja see sõlt-, see tuleneb juba ka selle mm, äritegevuse enda iseloomust. see ei tähenda, et äh, kindlustused ja äh, pensionid on täiesti sõltumatud riskidest finantsturgudel, sugugi mitte Te teate, et kindlustus- ja tööandjapensionid on väga suured investeerijad. me oleme näinud seda ka äh, finantskriisis, et, äh, et see finantskriis on samuti peegeldunud väga suurel määral kindlustus- ja tööandjapensionite äh, poolel. me soovime välja töötada indikaatorid selleks, et hinnata, kuidas me saame hinnata äh, süsteemseid riske kindlustuse tööandja pensionite sektoris ja see peaks olema loomulikult erinev nendest, mis on pangandussektoris. ja nüüd ma usun väga sügavalt järelevalvesse, oleks ka kummaline, kui ma oma äh, ametikohal oleksin teisel arvamusel. ja need äh, väga suured institutsioonid, mis äh, võivad tekitada suuremaid probleeme, kui nende töö Äh, ebaõnnestub, siis nad tegelikult peaksid tagama suuremat informatsiooni, paremat seiret ja kontrolli, sellepärast et me ei saa äh, järelevalvet äh, teostada ilma informatsioonita. kuid näiteks, mis puudutab riskipõhist kapitalinõudeid, see on juba üheks vastuseks nendele süsteemsetele riskidele kui me vaatame süsteemsete äh, riskide arutelu, äh, siis me peame kindlasti vaatama ka selle kumulatiivset äh, mõju. me ei tohiks lihtsalt hakata looma erinevaid nõudeid, ilma et me ei vaataks teda suuremat pilti, mida need nõuded avaldavad. ja ma leian, et solvency direktiivid avaldavad väga suurt mõju kogu finantssüsteemile. suur tänu ja nüüd ECR-i nimel Vicky Ford, palun. I'd like to ask you about pensions last. kui tohib, siis ma küsiksin pensionite kohta. möödunud nädalal meie komisjonis me arutasime ja hääletasime pensionialast raportit ja me juhtisime tähelepanu sellele, et pensionisüsteemide reguleerimine kuulub liikmesriikide ainupädevusse, kuid samas raportis me kutsusime üles liikmesriike paremini äh, jõustama äh, ühenduse õigusakte ja äh, pensionite ülekantavust äh, riigist riiki. mis puudutab nüüd EOP-i direktiivi, mul on mure sellega seoses, et teatud liikmesriikides ei jõustata teda võrdsetel alustel teiste riikidega. ja teie kui EIOPA võimaliku eesistujana tulevikus saate teha omapoolseid otsuseid, kui liikmesriigid ei täida nõuete kohaselt äh, õigustikku. kuidas te näete seda rolli ja kas te olete valmis oma esimeseks äh, juhtumiks? tänan, proua Ford. Te teate, et pensionid on selline valdkond, millele ma pööran suurt tähtsust ja tähelepanu väga sageli pensionid jäävad nagu tahaplaanile, kuna kindlustustegevus on rohkem meie tegevuse eesirjas, kuid ma olen tegutsenud väga palju pensionivaldkonnas, töötanud vastavate regulatiivmeetmete kallal aastaid ja mulle meeldib see teema. ma mõistan loomulikult, et selles valdkonnas kehtib lähimuse põhimõte, kui me räägime pensionidest, sest Euroopa direktiiv on miinimumharmoneerimise direktiiv ja äh, põhiküsimustes võib seda jõustada väga erineval moel. nagu te mõtlesite, äh, EIOPA-l saavad olema pale-, pädevused äh, koostada analüüse ja langetada otsuseid Euroopa õigustiku jõustamise kohta, on oluline, et inimesed saaksid paremini aru, kuidas pensionid toimivad. see on muuseas erinev kindlustustegevusest ja pangandustegevusest, sellel on oma eripära, sellega kaasnevad oma riskid ja ma usun, et minu olukord saab olema üsna tugev taoliste analüüside teostamiseks. mul on palju kogemusi pensionifondide äh, reguleerimise kohta nii oma koduriigis kui ka Euroopa tasandil, kuid ma tahaksin ära kasutada võimalust, et tutvustada teile oma nägemust pensionite tuleviku kohta. me täna kõik mõistame, kui tähtsad on teise ja kolmanda samba pensionid meie turgude jaoks ja ilmselt äh, teie esitaksite küsimuse ka mulle Solventsus kaks direktiivi ja pensionite kohta, see on üks põhiküsimusi praegu. ma usun, et ma olen täiesti aus teie ees ja läbipaistev oma vastustes. ma olen kindel, et mitte kõik ei jaga minuga neid äh, arvamusi ja ma usun, et Euroopa pensioni äh, määrustikus on võimalik teha veel palju täiendusi sellistes valdkondades nagu pensionikavade haldamine, äh, töövõtjate roll nendes pensionikavades, ka äh, pensionite turvalisuse valdkonnas ja ma loodan omapoolse panuse anda sellesse. see on loomulikult ka teie kätes, komisjoni kätes, nõukogu kätes, kuid ma loodan pakkuda omapoolset abi nendes valdkondades tulevikus suur tänu, järgmisena Rahvapartei nimel kolleeg Nitras. E, ja byłem trzeci, ale, ale jestem drugi. Bardzo dziękuję. E, suur tänu. mul on väga hea meel teiega kohtuda e, kui kandidaadiga sellele ametikohale, sest tundub, et teie isikuomadused ja teie kogemused äh, näitavad teie pädevust ja kompetentsust ja see on äärmiselt oluline. Te mainisite koordineerimist. ja riiklike järelevalveasutuste võrgustiku sisest tegevuse kooskõlastamist, siis ka nendele liikmetele kuuluvad teatud pädevused. ja ma tahaksin küsida, mil määral olete te valmis mil määral te näete võimalust, et äh, kohalikud turud destabiliseeruvad, arvestades uut kapitalinõuete süsteemi. ja äh, see on eriti asjakohane Poola suhtes, äh, kus on tekkinud kartus ja hirm, et järelevalveasutused võivad sattuda äh, kohaliku turu destabiliseerija rolli. ja seetõttu äh, üleeuroopalise järelevalve roll muutub tähtsamaks. ma tahaksin teada saada, milline on teie arvamus selles küsimuses? suur tänu, härra Nitras ma usun, et Euroopa poolt täidetav roll koordineeriva ja tegevuste algatava asutuse roll oma liikmete seas on kriitilise tähtsusega. see aga omakorda ei tähenda, et ma arvaksin, et, et sellega kaasnevad probleemid äh, siseriiklikele järelevalveasutustele, sest tegelikult vastutusalad on selgelt piiritletud, et igapäevane äh, seire kuulub ähm, riiklike järelevalveasutuste pädevusse. Euroopa tasemel me koordineerime seda tegevust ja meile kuulub ka ülesanne ka teostada seiret, kui äh, jõustamistegevus ei ole korralikult ja nõuetekohaselt läbi viidud. ja see on meiepoolne lisandväärtus, sest varasematel komisjonidel see pädevus puudus lisaks äh, äh, uutele kapitalinõuetele, mis kehtestatakse kindlustussektori jaoks, on minu arvates oluline omada veel kolme asja. kõigepealt on vaja tasakaalustatud lähenemist kalibreerimisele, see peab olema usaldust tekitav. teiseks on minu arvates oluline läbi vaadata ja anda hinnang komplekssusele, see on eriti oluline väikeriikidele, keskmise suurusega riikidele, see ei tähenda seda, et meil peaks olema kaks süsteemi, meil on vaja ühte süsteemi, kus on võimalik kasutada sobivaid lihtsustusmeetodeid protsessi lihtsustamisega, et ka VKE-del oleks võimalik jätkata tegevust, äritegevust. ja see on oluline Euroopa majanduse seisukohalt ja ma olen veendunud selles kolmandaks ja see protsess on juba käivitunud, äh, puudutab üleminekut, et oleksid vastavad üleminekuperioodid ja sellest oleks abi väikeriikidele, VKE-dele ja ka äh, erinevate riikide järelevalveasutustele. et oleks selline üleminekuperiood ette nähtud, mis võimaldab solventsusdirektiivi nõudeid jõustada tõrkeid tekitamata ja ma usun, et selles mõttes on EIOPA-l väga oluline roll täita. ja ma usun, et me peaksime looma ühise järelevalve raamistiku Euroopa jaoks. selle väärtus tulevikus muutub kindlamaks ja sellisel viisil me looksime finantssüsteemi jaoks tõeliselt üleeuroopalise järelevalve raamistiku. ühelt poolt muidugi meil on Euroopa direktiivid ja määrused ja nende jõustamine ja elluviimine ja teiselt poolt lisandväärtusena ühine järelevalveraamistik tulevikus. ja see on üks minu suuremaid väljakutseid, millele ma pühendan lähitulevikus palju energiat. ja järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel proua Ferreira. suur tänu, et te tulite täna kohale, meil on väga meeldiv teiega täna kohtuda. minu küsimus on järgmine. nüüd on avanenud suurepärane võimalus kujundada välja see organ, sest kindlustusvaldkonnas on tekkinud väga palju pingeid struktuursete muutuste tõttu rahvastikus, rahvastiku vananemise tõttu. ja on ka teatud isikuid, kes kaitsevad äh, riiklikke huvisid selles valdkonnas, kus valitseb väga palju riske ja kus äh, jahitakse põhiliselt kasumid äh, ja ma loodan, et, et kinnitatakse selle ametikohale. ja kui see nii saab olema, siis ma tahaksin teada saada, mida teie teete tarbijakaitseõiguste tagamiseks, kindlustuspoliiside omanike õiguste tagamiseks. Ähm, kas te kavatsete tugevdada õiguslikku alust äh, või suurendada eelarvet ja vahendeid? suur tänu, proua Ferreira Teil on õigus selles osas, et esimene inimene, kes sellele ametikohale asub, saab olulise sõnaõiguse selle äh, ametiasutuse tuleviku kujundamisel. ma usun, et seda rolli peaksid täitma sellised inimesed, kellel on nägemus, seisukohad ja ambitsioonid ja kui mina poleks olnud selline inimene, siis ma poleks kindlasti kandideerinud sellele kohale, ma oleks jäänud oma kodumaale ja poleks eh, esitanud oma kandidatuuri sellele olulisele ametikohale. ja ma usun, et mu, ma suudan seda projekti juhtida. Te mainisite, et tegemist on tegevusvaldkonnaga, kus eh, on väga palju vastandlikke huvisid ja valitsevad ka riiklikud huvid ma olen terve oma töise elu pühendanud taoliste huvide kaitsmisele. ma olen üle kahekümne aasta töötanud kindlustus- ja pensionivaldkonnas. ma usun, äh, et ma tean, mis tähendab avaliku huvi kaitse ja ma kindlasti pühendun sellele ka oma ametikohal. Te mainisite valdkondi, mis mulle on südamelähedased, nagu näiteks tarbijakaitse ja mul on hea meel et parlamendil on võimalus tugevdada tarbijakaitset ja selle tegevusvaldkonna rolle. loomulikult me teame, et see on suur väljakutse, sellega seondub lähimuspõhimõte, kuid ma usun, et ka selles valdkonnas on vaja veel väga palju ära teha ja on asju, mida on ühenduse tasemel võimalik täiustada. ja ma usun, et ka pensionikindlustusvaldkonnas on võimalik väga palju ära teha tarbijakaitse vallas. me võime teha koostööd vastava tööstussektori esindajatega, vahendajate, maakleritega, selleks, et levitada selle tegevusvaldkonna parimaid tavasid, näiteks avalikustamise aspektides ja ma usun, avalast, avalikustamise osas me peaksime muutma meie möödanikus kehtinud paradigmat inimestel peaks olema juurdepääs äh, kogu asjakohasele infole, kuid möödanikus väga sageli juhtus seda äh, ka, et äh, liigne informatsioon mõjus negatiivselt tarbijale. meil oleks vaja sellist info avalikustamist, mis on asjakohane, võrreldav, mis äh, keskendub kahele olulisele aspektile vastavates lepingutele, riskidele, tasudele ja tingimustele. ja ma usun, et ühenduse tasemel on neil võimalik meie liikmesriikide parimaid tavasid koondada ja levitada, et veelgi parandada tarbijakaitset selles tegevusvaldkonnas. ja lõpetuseks, rääkides tingimustest. eelarve on loomulikult tähtis ja ma loodan, et, et järelevalveasutuste eelarve kasvab äh, koos ettevõtmiste ambitsioonidega, et see peab olema järkjärguline ja me oleme sellest teadlikud. ja me peame mõtlema äh, ka sellele, millised on eelarvelised äh, ettekirjutused meie määrustes, sest ka äh, meie liikmete seas on neid, kellel on raskusi selle kuuekümneprotsendilise sissemakse tegemisega kuid meil on vaja tugevat eelarvet ja häid töötajaid, sest inimesed on kõige olulisemad. ja ma loodan, et mul õnnestub värvata tublisid inimesi sellesse ametiasutusse. suur tänu nüüd ALDE nimel, Wolf Klints. härra Bernardino, me soovime, et siseturg Euroopa Liidus kõikide sektorite jaoks, kaasa arvatud majandussektori äh,, finantssektori jaoks toimiks hästi eriti mis puudutab kindlustus- ja pensionirežiime, siis me oleme oma soovitud tasemest oluliselt madalamal. olukord on veel hal-, halvem võrreldes USA-ga. kas te näete, et teil on ka mingisugune roll ületamaks need erinevused ja tagamaks, et Euroopa kindlustusettevõtetel äh, lõpuks oleks ka juurdepääs USA kindlustusturule. suur tänu! suur tänu, härra Klints, väga hea küsimus loomulikult. seda probleemi kohe ei lahenda. me ju teame kõik, et aastaid oleme me ameeriklastega läbi rääkinud tingimuste üle, kuidas nende turule pääseda. aga praegusel hetkel on meil tohutu võimalus parandada olukorda. Solventsi kahe läbi on meil võimalus survet avaldada meie Ameerika sõpradele ja loomulikult kavatsen ma anda oma parima, et meie dialoog nendega oleks võimalikult hea. ma arvan, et parim viis on olukorda parandada ühtlustamise läbi. loomulikult Solvency kahte ameeriklastele juba maha ei müü. Nemad seda juba ei osta. see on selge. aga nendega on võimalus läbi rääkida erinevate regulatiivsüsteemide osade üle. näiteks oleks võimalus parandada grupilist järelevalvet. ei ole võimalust meie süsteemi ühtlustada ilma grupi järelevalve süsteemita. see on selge. ma üritan loomulikult võimalikult jõuliselt ja läbipaistvalt koos kolleegidega tegutseda selle eesmärgi nimel. ja ma arvan, et meil on võimalus siin. me oleme juba maailma riike suutnud veenda liikuma ühtlustamise suunas finantsjärelevalvesüsteemide puhul ja ma arvan, et ameeriklasi suudame me veenda samamoodi. suur tänu, nüüd kolmas küsimuste voor, Rahvapartei nimel Kay Mitchell. suur tänu. kaks küsimust. jätkuküsimus Wolf Klintsi omale see on seotud võrdsete tingimustega ja tarbijakaitsega. mõningates riikides, ka minu kodumaal, oli sotsiaalne partnerlus, mille, mis andis positiivseid tulemusi, aga negatiivseks oli see, et riik, finantsinstitutsioonid, tarbijad, ametiühingud jagasid selle suure koogi ära ja kõige väiksema tüki said tegelikult tarbijad. kuidas te tarbijakaitset kavatsete rohkem rõhutada ja kuigi teie tegevust pärsib lähimuspõhimõte, siis kas te saaksite koostada vähemalt mingisuguseid edetabeleid, mida te saaksite parlamendile aeg-ajalt ka tutvustada, kui meie jälle küsime teilt võrdsete võimaluste kohta? teine küsimus puudutab lisandväärtust ja reeglite ellurakendamist. kui reeglid ellu ei rakendata, siis milliseid sanktsioone saate te kehtestada? suur tänu! suur tänu, härra Mitchell! loomulikult peab ka tarbijate hääl olema kuuldav. minu arvates on määrustikus väga selged vastused. tarbijatele on antud sidusrühmade kogudes äh, ka eraldi roll. meil on kaks sidusrühmade ühendust, üks pensionite, üks kindlustuse jaoks ja ma sooviksin, et tarbijad oleks mõlemas kogus ühendatud, et nad saaksid ka oma muresid väljendada. aga seeläbi, et tarbijad on esindatud, äh, saame me ka rohkem infot äh, näiteks turu äh, suundumuste kohta, millised probleemid on tarbijatel erinevates riikides, erinevates riikides, milliseid, milliste toodete puhul soovivad kliendid rohkem läbipaistvust, milliste toodetega käib ka, käivad kaasas potentsiaalsed ohud tulevikus. niisiis sidusrühmade, sidusrühmade kogu, kogude puhul ei ole tarbijate roll üldsegi mitte passiivne, vaid üsna tähtis. loomulikult, nagu ma juba mainisin, on tähtis ka lähimuspõhimõte. aga mul saab olema selge strateegia, kuidas kõige tähtsam prioriteet oleks tarbijakaitse ning ma arvan, et me saame teha nii mõndagi. näiteks saame me koostada parimate tavade analüüsi avalikustamise küsimustes näiteks. me saame teha, koostada erinevaid analüüse Euroopa turgude kohta, rõhutamaks ka tarbijakaitse aspekti. ja loomulikult annan ma teile ka oma tegevusest aru, ma olen alati valmis parlamenti tulema aruteludeks ja arvamuste vahetusteks. rakendus, ellurakendus. see on valdkond, kus järelevalveametid mängivad kriitilist rolli. meil on tarvis ka oma vahendeid selleks, et kontrollida reeglite ellurakendamist liikmesriikide järelevalveametite poolt. meil on tarvis oma vahendeid, see erineb vastastikusest kontrollist. vastastikune kontroll loomulikult tõhustab seda protsessi, teine asi on aga äh, ülevalt, ülevalt poolt tulev kontroll. ning minu jaoks on ka see valdkond oluliseks prioriteediks. suur tänu! suur tänu sotsiaaldemokraatide nimel, Olle Ludvigson! suur tänu, proua esinejana! ma pean siiski nentima, et et ma olen siin äh, kuulnud natukene murettekitavat Jopa kohta, et nimelt äh, nende asutustega ei lähe kõik mitte nii hästi, kui äh, on soovitud. nüüd kõigepealt starteri protsessi kohta, et mis te arvate, kus on teie kõige suuremad väljakutsed siin? nimelt, kuidas kõik asjaosalised sajaprotsendiliselt töösse kaasata, nüüd eelarve. seni oli eelarve küsimus natukene selgusetuks jäänud, täpselt ei teadnud, kui palju personali on vaja uuel asutusel ja kui suur peab olema eelarve, milline on teie arvamus? kas ettenähtud vahendid on piisavad asutuse ülesannete täitmiseks? oluline on ju see, et teie tööülesande täitmiseks on olemas ka vastavad vahendid. suur tänu! suur tänu, härra Ludvigson! ma arvan, et ma juba äh, mainisin mõningaid olulisi ähm, äh, faktoreid, mis puudutab äh, nende asutuste stardifaasi. loomulikult siin tuleb ka luua vastavad seosed praegu olemasolevate komiteede ja nüüd loodud asutuste vahel ja järgnevate kuude jooksul me võtame neid ülesandeid ja pädevusi veel üle. nüüd eelarve. ausalt öelda, mina oleksin soovinud, et meie eelarverida oleks olnud täiesti iseseisev. et see oleks olnud äh, eraldi rida, mitte ähm, Euroopa Komisjoni eelarverida. loomulikult me peame toime tulema nende vahenditega, mis meile on määratud, kui te küsite, et kas teil on olemas kõik vahendid selleks, et täita kõik äh, need tööülesanded, äh, siis ma oleksin rumal, kui ma ütleksin, et jah. me peame äh, püstitame prioriteedid vastavalt meile määratud vahenditele, aga siinkohal ma loodan teie toetusele, et me saavutame ka eelarvevahendite osas samm-sammulise suurendamise. me teame, et tegu on väga ambitsioonika projektiga ja kindlasti muudatused tulevad äh, tulevikus ja seetõttu meie tööülesanded ja äh, vahendid peavad käima käsikäes, nii et me peame siiski prioriteedid püstitama vastavalt meie käsutuses olevatele vahenditele, samas me peame jääma pro-, proaktiivseks selles osas, mis puudutab meie vahendite suurendamist seoses meie tööülesannetega, siinkohal ma loodan teie toetusele. suur tänu ja nüüd Rahvapartei nimel Astrid Luling, palun suur tänu, proua esinejana. suur tänu ka härra Bernardinale. järgmisel täiskogu päevakorral eh, me arutame ka komisjoni rohelist raamatut, mis puudutab eh, Euroopa jätkusuutlike pensionide mm, süsteemi ning äh, parlamendi pädevates komisjonides on väga suuri eriarvamusi, eriti mis puudutab äh, pensioniõiguste ülekandmist teise sambasse. näiteks Saksa kolleegid äh, leiavad, et nende pensioniõiguste ülekantavus kahjustaks nende olemasolevat pensionisüsteemi. ja on eriarvamusi ka teises küsimuses, nimelt kas sotsiaalkindlustussüsteemi finantsolukordadega tuleks arvestada ka Maastrichti kriteeriumite arvutamisel ähm, eelarve ähm, stabiilsuse osas. näiteks Luksemburgis meil on ähm, pensionifondides ülejääk tekkinud ja seal on äh, reserv ja ilma selle reservita ilma selle reservita oleks meie riigivõlg palju suurem. nüüd äh, solventsus kaks ja proua esinaine katkestab proua Lullingut. ma sooviksin teada, kas meie süsteemis oleks vaja veel lisagarantiisid? minu viimane küsimus. suur tänu, proua Lulling üritan vastata teie küsimusele. ma tegelikult juba avaldasin oma arvamust selles seisukohas. mis puudutab sotsiaalkindlustussüsteemide arengut Euroopa Liidus, siis ma arvan, et me kõik teame, et siin peab olema nii avaliku sektori äh, roll olemas kui ka erapensionifondidele peaks olema ette nähtud oma roll ma arvan, et on täiesti võimalik välja töötada raamistik Euroopa pensionifondide stabiilsuse jaoks. praegu meil on siin ainult miinimumtaseme harmoniseerimine selles valdkonnas, see ei tähenda, et me peaksime selle viima maksimum harmoniseerimiseni, kuid sellegipoolest me, ma arvan, et tarbijate huvide nimel me peaksime siiski siin rohkem ära tegema edasi, te mainisite ka pensioniõiguste ülekantavust. jah, see peaks olema üks olulisemaid ähm, elemente igas pensionisüsteemis. ma saan aru, et siin on tegu äh, Euroopa tasandil poliitilise ähm, aruteluga. minevikus on olnud katseid äh, üle saada nendest äh, raskustest ja on üritatud leida Euroopa lähenemine sellele küsimusele, kuid paraku ei ole see võimalus olnud, sest me teame, et lõppude lõpuks on tegu siin poliitilise otsusega. mina leian, et siin on tegu olulise küsimusega pensionisüsteemide jaoks ja kui me vaatame ähm, majanduse tervikseisu, seda, et on vaja töökohti juurde luua, siis loomulikult pensionide ülekantavuse küsimus on väga oluline. veel üks küsimus, mida peaks arutama äh, pensionide valdkonnas on seotud äh, pensionide seotus äh, turvalisusega ja ka ülekantavusega. ja tõeline üleskatse, üleskutse seisnebki nüüd selle kahe faktori tasakaalustamises. turvalisusel on oma hind, me kõik teame seda. meil peab siin olema korralik tasakaal, äh, kus on arvestatud nii turvalisuse või stabiilsusega kui ka ülekantavusfaktoritega. ja siin oleks vaja paremate riskide jagamist äh, nii finantsturgudel kui ka äh, pensioni äh, võtjate pensionimaksjate vahel, nii et finantssektoritel on see kindlasti väga suur roll. suur tänu, ma arvan, et meil on aega veel üheks küsimuseks ja nüüd on Alde kord kolleeg Tremosa, palun Well, I, I would like to, to... suur tänu. ma kasutan seda minutit. Euroopa pangandusjärelevalve asutuse esindajale küsimuse esitamiseks. ma annaksin sõna pigem Pascalile, ma annan sõna rohelistele. tere päevast mina kasutaksin seda minutit selleks, et esitada teile eh, küsimus, mis esitati ka teie eh, eelesinejale, nimelt esmaeesistuja kandidaadile. kas teie saate ka lubada, et te avalikustate kõik protokollid, eh, mis koostatakse teie sektori äh, esindajatega äh, kohtumistel, nii nagu teeb seda vastav äh, USA ametkond. nii et äh, me saame ka teada, mida siis vastava valdkonna esindajatega arutati. suur tänu! arvestades ähm, määrusega, siis määrus juba paneb paika, et kõik arutelud Äh, sektori esind-, äh, kõik, arutelud sektori esindajatega erinevates foorumites äh, ka avalikustatakse. loomulikult minu töö ajal saavad olema nii ametlikud kui ka mitteametlikud kohtumised sidusrühmadega ja mina usun läbipaistvusesse, ma usun, et on vaja tagada läbipaistvus meie suhetes kõikide sidusrühmadega nii et kui määrus seda võimaldab, siis minul ei ole mingit probleemi äh, erinevate protokollide avalikustamisega ja teile ka aruandmisega nende kohtumiste tulemiste, tulemuste kohta. siin tuleb arvestada loomulikult ka erinevate sidusrühm-, nii et minul ei ole mingit probleemi sellise avalikustamisega. ja see on loomulikult ka töös, selle sektori huvides, ka neil on vaja olla läbipaistvam oma tegevuses. suur tänu, ütleb proua esineja. miks peaks see sektor ähm, avalikustama äh, kohtumiste protokolli? kuid Äh, loomulikult hea tava näeb ette, et, äh, et kui toimuvad kohtumised äh, sektori esindajatega, et siis protokollid avalikustatakse, kui kõik on sellega nõus. mina, minul ei ole probleeme protokollide avalikustamisega, nii et, nii et kui see on, kui määrus seda võimaldab, siis mina olen täiesti valmis avalikustama kogu infot, mida jagatakse, see ei puutu see ei puuduta loomulikult konfidentsiaalset infot, seda ei saa avalikustada, kuid igasugused arutelud, äh, info ja teave, mis meile edastatakse, selle avalikustamisega mul küll probleemi ei ole. proua esinaine, suur tänu, äh, see on, sellega me oleme jõudnud selle kuulamise osa lõppu, me jõudsime ka esitada veel ühe lisaküsimuse ja nüüd härra Bernardino, teie võite lahkuda, kuid ma palun, et kolleegid jääksid saali, sellepärast et meil järgneb veel viimane kuulamine. nii et äh, paar minutit äh, äh, pausi ja siis me jätkame okay, everybody, if you could. Äh, palun tähelepanu, palun istuge tagasi oma kohtadele. Okay, we are, we are now proceeding to our third. meil algab nüüd meie tänase hommiku viimane ja kolmas kuulamine meies on Andrea Enria, kes on valitud kandidaadina Euroopa Pangandusjärelevalveasutuse eesistujaameti kohale. ma tahaksin teile meenutada meie töökorraldust, kuna osaliselt on osavõtjate koosseis muutunud. kõigepealt härra Enria saab viis minutit sissejuhatavaks sõnavõtuks, millele järgnevad küsimuste-vastuste voorud äh, nii nagu meie komisjonis on kombeks, üks minut küsimuse esitamiseks, mitu küsimust korraga esitada ei tohi, sest see ei ole õiglane ja vastajale antakse umbes kolm ja pool minutit, seega me jääme selle viieminutilise formaadi juurde iga küsimuse vastuse jaoks. siiani on see hästi toiminud ja liigse äh, sõnavõtuta ma annan kohe sõna järje üle äh, härra Enriale tänan, tere hommikust, daamid ja härrad. uue Euroopa järelevalveasutuse käivitamine mm, tähendab väga olulist muutust institutsionaalses korralduses. ma olen teadlik, et on vaja tagada ka järjepidevus selleks, et äh, edasi liikuda äh, paremini lõimitud äh, järelevalvevõrgustiku loomisel Euroopale ja selleks on meil vaja lühendada järelevalveasutuste praktikat, siiani me ei suutnud seda saavutada. Ehm, kahe tuhande seitsmendal aastal, paar kuud enne kriisi puhkemist, me avaldasime äh, uuringu tulemused saavutatud edu kohta, seda uuringut viidi läbi kõikide sidusrühmade vahel ja see uuring koosnes kahest osast ja see oli tõehetk suurem osa uuringus osalejatest äh, kiitis äh, pangandusjärelevalve komisjoni tegevust, äh, koostatud dokumentide kvaliteeti, koostööd kõikide huvitatud osapooltega, konsultatsiooniprotsesse. kuid samas peaaegu kõik turuosalised mainisid, et nad ei ole tajanud märkimisväärset mõju nende igapäevases tegevuses. kriisi puhkedes Äh, järelevalvetegevuse äh, mõju puudumine muutus veelgi nähtavamaks, äh, kuna reaktsiooni korraldati põhiliselt riiklikul tasemel. Euroopa Parlament enne teisi kutsus üles muutustele ja kutsus üles uuendama õigusraamistikku Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusel on nüüd suuremad volitused, pädevused ja me peame tagama nende volituste, pädevuste kasutamise, et saavutada suuremat edu. ma olen teadlik sellest, et see tähendab suurt väljakutset, ootused on väga suured ja ülesanne on raske, kuna esineb ka huvide konflikte ja raskusi. kui mind kinnitatakse sellele ametikohale, siis mina võtan endaga kaasa oma pikaajalise pühendumuse üles ehitada tõeliselt euroopalik järelevalvesüsteem. töötades Euroopa Keskpangas ja CEPSis äh, omandasin ma kogemusi äh, ja näen, et neid võimalusi on kasutatud ka õigusraamistiku loomisel. oma töö ajal Euroopa Keskpangas ma nägin, et need inimesed, kes olid huvitatud Euroopa Liidu äh, projektide edendamisest, äh, äh, tegid ettepaneku ühtse reeglite raamatu loomiseks. ja ma usun, et see raamistik saaks olema edukam, kui ka siseriiklikud asutused võtaksid selle omaks. see oleks siis tõeliselt Euroopa järelevalveasutuste reeglite kogu. tõenäoliselt tekib tulevikus rohkem konflikte, kui me hakkame taotlema äh, konsensust ja paremat kvaliteetit, kuid regulatiivraamistik annab neile vahendid nende konfliktide ohjamiseks. Äh, Euroopa Pangandusjärelevalvele äh, asutusele antud ülesanded on väga olulised ja me peame aktiivselt tegema tööd ka kõikide sidusrühmadega esimeseks prioriteetseks valdkonnaks saab olema Euroopas läbiviidava tugevusanalüüsi edukas läbiviimine. Äh, pangad ikka veel tegutsevad väga hapras turukeskkonnas ja me peame tagama nende suutlikkuse vastu seista ka tugevatele šokkidele tulevikus ja selleks on vaja ka um, nõuetekohaseid korrigeerivaid meetmeid. teiseks äh, me peame tagama ka tõeliselt ühtse euroopalise reeglistiku loomise neis, neis prioriteetsetes valdkondades, mis tõsteti esile G kahekümne pool äh, eelmise aasta novembril. Äh, kapital, likviidsus, kompensatsioonid ja äh, aruandlusjärelevalveasutustele. kõik need tegevusvaldkonnad on olulised äh,, kus tuleks vältida regulatiivasutuste vahelist konkurentsi nagu härra Margali äh, Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse moodustamise raportis õigesti oli mainitud, et äh, järelevalve tegevus ei tohi olla killustatud, meil on vaja tõeliseid lähenemiseesmärke ja parimate kogemuste vahetust ja vastastikust hindamist ning lõpetuseks äh, on vaja tutvustada ka Euroopa Pangusjärelevalve asutuse rolli, e, et lõppkasutajad, kes finantsteenuseid kasutavad, seda mõistaksid, et tagada vajalik tarbijakaitse kooskõlas Euroopa Komisjoni poolt seatud eesmärkidega ühtse turu äh, õigusaktis. sõltumatus tööstussektorist Äh, et vältida subjektiivsust töökultuuris, sõltumust, sõltumatust teistest Euroopa institutsioonidest, et teised avaliku poliitika eesmärgid ei moonutaks äh, meie äh, asutuse eesmärke. aga samas ma olen teadlik, et sõltumatus on mündi üks pool, selle teise pool on aruandlus ja kui nõutakse, ma olen valmis ka teie komisjoni ees esinema. lisaks määrusele selle asutuse loomiseks on oluline äh,, oluline edendada ka mitteametlikke suhtluskanaleid äh, ning pidada pidevat dialoogi ka parlamendiliikmetega. tänan teid tähelepanu eest ja ma olen valmis vastama teie küsimustele. tänan, asume kohe küsimuste-vastuste juurde ja esimesena esitab Rahvapartei nimel äh, Äh, küsimuse äh, härra Valdas. Henria. suur tänu, proua esinaine. härra Nii, ma leian, et teie elulugu on väga huvitav. Te olete praegu ähm, Panka Itaalia Rooma filiaalis äh, veel tööl, juhtival kohal. ja nagu kolleeg Koses juba ähm, küsis äh, eelnevatelt esindajatelt, äh, siis te küll mainisite seda juba, aga ma sooviksin teada, kuidas te soovite, üritate tagada oma asutuse sõltumatuse. teiseks, kuidas te suudate ennast kehtestada ka riiklike pädevate asutuste eh, suhtes, kes soovivad ju samuti säilitada oma volitused. Te ütlesite ka, te soovite dialoogi meiega äh, edasi viia, kuidas te soovite seda teha, et võib-olla teil on mingeid ideid täna? Yes, thank you uh.... jah, tänan. sõltumatus on võtmetähtsusega aspekt, nagu ma ütlesin, Äh, sõltumatuse saavutamine äh, riiklikest järelevalveasutustest on keeruline küsimus, sest see, meie süsteem peab toimima süsteemina ja riiklikud asutused on osa sellest äh, järelevalveasutuse tegevusest. kui ma äh, nõukogu esindajatega äh, seda asja arutasime, siis laua taga istuvatel istujatel on nimesildid ja selle riigi lipp, mida nad esindavad. seega need inimesed esindavad seda riiki, kuigi nad on valitud sellesse nõukogusse oma siseriiklike järelevalveasutuste poolt, kuuluvad nüüd eh, Euroopa järelevalveasutuse nõukogusse. ja neie lojaalsus peaks olema eh, Euroopa Liidu üldistele huvidele Äh, võib-olla on vaja ka sümboolset muutust, muuta nimesilte. ja teiseks, kui me räägime protsessist, siis nemad peaksid olema juhi istmel, juhtima seda protsessi. tavaliselt töötatakse äh, ekspertide komisjonide kaudu, nii et tehnilised eksperdid valmistavad tehnilised küsimused ja tegelikult riiklikes asutustes on tehnilised eksperdid selle ametireedele alumisel äh, Polgal ja nemad tegelikult ei taha muuta oma tegevuspõhimõtted, nad on harjunud oma tegevusega. selleks, et päevakorda tõstatada tõeliselt tundlikke olulisi poliitikaküsimusi, on oluline, et liikmesriigid juba teeksid valikuga niimoodi Euroopa Liidu nõukogu laua taga ja viiksid need muutused kaasa ka oma riiklikesse asutustesse. mina arenesin Itaalia pangas, äh, kus on väga suur sõltumatuse määr. ma töötasin ka keskpangas. ja keskpank osutab sõltumatusele väga suurt tähtsust ja hindab seda kõrgelt. sõltumatud otsused, sõltumatud hinnangud äh, selle kohta, millised on need tõelised avalikud huvid, mille poole me püüdleme ka möödanikus nii Euroopa Keskpangas kui ka CEPSis olema sattunud olukorda, kus tekkisid konfliktid siseriiklike huvidega. Äh, ka näiteks äh, konflikt Itaalia panga ja äh, Euroopa Keskpanga või CEPSi huvide vahel. kuid samas ma tahan öelda, mitte kunagi möödanikus ei avaldanud Itaalia pank mulle survet, et ma peaksin kinni siseriiklikust joonest ja mitte kunagi ei andnud ma järele sellele, kui ma olin veendunud, et Euroopa huvid on midagi muud. ja rääkides suhetest parlamendiga, loomulikult määrus annab meile palju töövahendeid selleks, et te võite igal hetkel minuga ühendust võtta ja mm, kutsuda mind arutelule ja ma tulen Äh, kuid Euroopa Pangandusjärelevalve asutuse tegevus saab olema läbipaistev, avatud, äh, kõikvõimalikud eeskirjad, äh, seadusaktide projektid, kuulamised, dokumentide avaldamine koduleheküljel, kõik see täidab seda rolli ja te olete igati oodatud selles protsessis osalema. SND is Antolin Sanchez Presedo suur tänu nüüd sotsiaaldemokraatide nimel, härra Pressedo. suur tänu. minagi tervitan teid meie komisjonis esimest korda on meie ees Euroopa Järelevalveametite esimeeste kandidaadid, tegemist on kriitiliselt tähtsa ajahetkega. Te ütlesite, et te olete teadlik parlamendi rollist selles protsessis. me soovime tagada, et tegemist on tõesti euroopaliku järelevalveametiga ja siinkohal on juhtroll kõige tähtsam, eriti kui me räägime ameti ülesehitamisest. Te peate seega näitama tõest, tõelisi juhioskusi ülesse ning tagama, et kõik, mis on vajalik, ka ära tehta, tehakse. me peame seda uut järelevalve, järelevalveametit suuresti usaldama ning teil ja järelevalveametil on väga vähe aega, et uued menetluskorrad ja ka stressitestid paika panna. Te peate nüüd tagama, et usaldusväärsust on tänapäeval palju rohkem Te peate tagama, et tulevikus toimitakse teistmoodi. me vaatasime üles, üle teie äh, CV ning äh, väga muljetaval avaldav on see, mida te varem olete saavutanud. suur tänu. suur tänu, härra Presedo, selle küsimuse eest. ma nõustun teiega. ma pean äh, asuma juhtrolli Euroopa Liidu tasandil on liidri puhul on oluline näidata pühe, üles pühendumust Euroopa huvide jaoks. ma olen teata-, töötanud komitee tasandil ning oluline on, et kõik mõistaksid, et, et inimene on pühendunud Euroopa huvidele, sest siis mõistetakse ka rohkem konfliktseid olukordi siseriiklike huvidega. ja ma arvan, et oma kogemuste põhjal võin ma liider olla küll, aga teil on õigus, esimene test meie Järelevalveametile on see tugevustest pankadele. see tugevusanalüüs saab olema väga keerukas ülesanne kõigepealt tuleb ära mainida, et tegemist ei ole prognoosidega selliste analüüside puhul. tulemus võib olla üks, aga järgnevate nädalate või kuude arengud turgudel seavad äh, tugevusanalüüsi tulemused äh, küsimärgi alla. näiteks Sepsi eelmise suve stressitestid olid sellised, et tulevikustsenaarium on väga tume. Euroopa Keskpank ütles, et öö, et öö, ohus pankasid on umbes viis protsenti, USA-s oli neid viisteist, nii et olukord ei olnud väga positiivne samas ei osanud keegi ette näha näiteks Iirimaal toimuvat. see põhjustas loomulikult ka rahastamisega, rahastamise probleeme, mis sest tugevusanalüüsid nendega ei, sellega ei tegelenud, seal tegeleti peamiselt krediidiriskiga. nüüd aga peavad meie testid olema palju tugevamad ja usaldusväärsemad, kuidas seda teha? minu arvates on neli valdkonda, kus tuleb äh, muutusi läbi viia. kõigepealt metodoloogia. eelmise aasta analüüsid pidid olema mitteavalikustatud, institutsioonisisesed. nüüd aga me teame, et meil tuleb suhelda ka avalikkusega, me peame kuulama nii avalikkuse kui turuosaliste, reitinguagentuuride, analüütikute ootusi mis puudutab nende testide tõsidust. Äh, teiseks, äh, need testid peavad olema tugevamad, rangemad, kolmandaks, me peame vaatama ka sidusust pankade vahel. see on väga tähtis, tuleb tagada, et toimub vastastikune kontroll, et oleks vahendid tagamaks see siis, sisu, sidusus no näiteks isegi siseriiklikult on pankade tulemused väga erinevad, kuigi nende portfellid on samasugused. seega sidusus on väga tähtis. neljas valdkond on likviidsus. see on väga problemaatiline, me ei saa ühes testis vaadelda likviidsust ja krediidiriski. aga erinevad analüüsid peavad käsitlema ka likviidsust. suur tänu! suur tänu nüüd Alde nimel Silvi Kulaar. tere hommikust, härra Enria. Te mainisite Tomaso Podoskiopat. kahjuks ka mina ei saa Milanos täna tema mälestust öö, äh, öö, elus hoida, aga oluline on, et me elus hoiaksime tema töö tulemusi. Te rääkisite siin rahvuslusest, mida te kavatsete ette võtta? kui liikmesriigid, ja see puudutab teid eriti, kuigi ma küsisin sama küsimuse ka, ka härra Maiorilt, sest vähemalt kõik liikmesriigid ei soovinud ju integreeritud äh, Euroopa tasemel regulatsiooni, sest see tekitaks probleeme nende enda pangandustööstusele. artikkel kakskümmend kolm näiteks, mis mõeldi välja selleks, et blokeerida täielikult teie ameti tekitamist. mida te kavatsete teha, kui äh, liikmesriik, äh, teie tegevus võiks põhjustada liikmesriikidele probleeme? kõigepealt suur tänu teie küsimuse eest. Teie toreda viite eest sellele, mida Toomas Apodos Piopa ära teha on suutnud. mis puudutab siseriiklikke huve, siis me liigume eemale konsensusest või ühehäälsusest, me liigume süsteemi suunas, kus mitmel puhul hääletuse juures peavad inimesed võtma endale isikliku vastutuse, ehk siis ühel inimesel on üks hääl. seega meil saab olema pigem Euroopa tasandil tegutsemine ja inimesed äh, peavad tundma, et nad tegutsevad ka Euroopa huvides. nüüd on muidugi äh, meile eraldatud ka uued pädevused. ja tuleb ka tagada, et neid pädevusi kasutatakse. tänu ka parlamendi tööle on meil nüüd kolm valdkonda kus järelevalveametitel on liikmesriikide järelevalveametite osas äh, ülemvõim. loomulikult me ei soovi ülimuslikult väga sageli tegutseda, aga Euroopa tasandile on antud igal juhul nüüd rohkem pädevusi ja liikmesriigid ei saa enam nii lihtsalt blokeerida progressi mis puudutab nüüd seda võimalust, et ma eeldan, et te viitasite sellele eelarveklauslile. oluline on, et järelevalveamet tegutseks nii, nagu seda klauslit üldse ei oleks olemas. me peame otsustama, millised on Euroopa huvid ja siis loomulikult võib tekkida olukord, kus liikmesriik arvab, et me sekkume liikmesriikide sõltumas, sõltumatusse. ja selle, on olemas ka selge institutsionaalne raamistik, kus liikmesriik saab oma muresid väljendada. on olemas ka selleks menetluskord. see muudab asja selgemaks, see eh, väldib eh, pingete tekkimist kuskil koridorides. oluline on ja minu arvates parlament määrustiku paikapanemisel suutis seda meeldival kombel vältida, nimelt igasugusel järelevalvel on oma eelarvelised mõjud, sest me soovime ju vältida kriise ja kriiside mõjusid maksumaksjate rahakotile. oluline on, et liikmesriikide muredel oleks siis ka tõelised põhjused, mitte et nad lihtsalt ei ütleks, et öö, sekkutakse nende siseasjadesse. suur tänu! suur tänu, nüüd Sven Kiigold Roheliste nimel. tere tulemast! ma kõigepealt tervitan seda euroopalikku vaimu, see erineb mõneti mõnede teiste poolt öeldust. mind huvitab vägagi see, kuidas te kavatsete oma pädevusi rakendada kahes valdkonnas. kõigepealt kuidas te kavatsete tagada, et ähm, pankade bilansivälised kirjed langeksid ka järelevalve alla? siin on ju sageli räägitud sellest varipangandussüsteemist. kuidas te kavatsete tagada stabiilselt, et ka seda sektorit kontrollitakse? teiseks, tarbijakaitse. kuidas te kavatsete tagada, et pangad tegutsevad edukamalt nõuandjana ja toodete müüjana jaetarbijatele. suur tänu, härra Kiigold. jah, need on kaks väga keerukat valdkonda. kõigepealt need bilansivälised kirjad ma arvan, et meie suutlikkus saavutada struktuursete rahastamisvahendite võrdne kohtlemine, et me seda ei suutnud, see oli üks kriisi tekitajaid. liikmesriigiti olid siin väga suured erinevused see ei, küll ei lange otseselt järelevalveametite pädevusse, suuresti on tegemist ähm, aruandlusega, raamatupidamise küsimustega ja aga minu arvates tuleks neid aruandlusstandardeid konsolideerida ja tuua nad järelevalveametite pädevusse. niisiis, järelevalveametitel on oma roll mängida ja teil on täiesti õigus, kui te rõhutate varipangandus see suuremat rolli. jah, me praegu tugevdame pankade järelevalvesüsteemi järelevalvenõudeid, see on üks peamisi G kahekümne reformi tulemusi, mis novembris heaks kiideti. me teame, et kui me tõstame pankade jaoks lati kõrgemale, paneme paika ka stiimulid viimaks riskid üle vähem reguleeritud valdkondadesse panganduse sees. niisiis, on oluline tagada, et et, et sellega käivad kaasas ka, on oluline mõista, et sellega käivad kaasas mingisugused ohud ning me kavatsema see, ka sellega tegeleda, igal juhul kui mina esimeheks saan, kavatsema seda teha. me ju teame, et kriisi puhul, kui tekivad nendes sektorites äh, riskid, siis lõpptarbijad peavad likviidsuse kinni maksma. niisiis, meil on tarvis tagada, et süsteemseid riske tootvad valdkonnad toodaks ka järelevalveametite valve alla. see probleem tuleb lahendada. tarbijakaitse on jällegi oluline valdkond seps minevikus selles valdkonnas peaaegu üldse tegus ei olnud. EBA jaoks on paika pandud esialgne tööprogramm, kuhu sisse tarbijakaitset kirjutatud ei ole, seega praegusel hetkel ma ei saa siin rõhutada ühte valdkonda rohkem kui teist, aga ma annan teile oma isikliku arvamuse ilmselgelt komisjon juba töötab teatud valdkondades ja soovib ka ebapanust, näiteks öö, hoiuste tagatissüsteem. aga nii palju, kui ma olen siin nüüd näinud ka näiteks komisjoni dokumentidest nende veebilehekülgedel ühisturuakti osas, siis soovitakse tegutseda kahes valdkonnas veel. kõigepealt läbipaistvus ähm, hoiuarvete eriti läbi, eriti hoiuarvete läbipaistvuse puhul. Itaalias võib täheldada, kui keeruline on paika panna piisaval tasemel tarbijakaitset selles valdkonnas. teiseks, lisainstitutsioonid konfliktide lahendamiseks tarbijate ja pankade vahel. suur tänu, ma kordan, seosesetuid äh, ja topeltküsimusi ei ole lubatud esitada. see tähendab, et Pascal, sul ei ole mingisugust võimalust uuesti sõna saada. Vicky Ford, suur tänu, et te rääkisite eelmise kuu stressitestidest, seal näidati, et ainult kolm koma kuus miljardit on Euroopas raha puudu. paar kuud hiljem oli Iirimaal kümme korda nii, nii palju raha tarvis parlament rääkis just hiljuti Baseli reeglitest, koostati raport ja rahvasaadikud tegid tohutu hulga erinevaid muudatusettepanekuid, sooviti mitmeid erand, erandeid. ja väga äh, suur kiusatus oli ühendada muudatusettepanekud rahvasaadiku poolt kaitstava panga ja stressitestiga. kuidas te kavatsete tegutseda, kui li-, rahvasaadikud üritavad vält-, äh, eemale jätta enda kodumaiseid panku Euroopa Liidu reeglitest. ja kuidas te kavatsete hakkama saada Euroopa Liidu tavalise tegutsemisviisiga, et jäetakse välja, jäädakse välja Baseli reeglitest ja kuvat-, kuidas te kavatsete tagada, et pangad täidavad kapitalinõuete direktiivi? kuidas te astute vastu nii pankuritele kui poliitikutele korraga? ma juba mm, rääkisin sellest küsimusest ka eelmisele küsimusele vastates. jah, minu jaoks oli see ka pettumust valmistav. probleemi taga olid ka teatud põhjused, mis tuleb ka välja tuua. esiteks, tugevus analüüsi tase oli liiga madal. samas kui Iiri pankade rahavajadused, eriti pidades silmas äh, turunõudlusi Iirimaal, on kahekordsed. samas tuleb tunnistada, et Iiri pankade puhul oli suur rahastamisprobleem kui panga puhul on likviidsed varad kõik kadunud, kui ei ole piisavalt kapitali, tuleb sinna usalduse taastamiseks tõesti kõvasti kapitali juurde süstida. kui stressitestid oleksid tugevamad ja meil on tarvis ka öö, ristkontrolli järelevalveorganite vahel, me ei saa ainult usaldada liikmesriikide tugevusanalüüsi, peab toimuma ka vastastikune kontroll, tagamaks, et tulemused oleks ka vastuvõetavad. nüüd erandid minu arvates tuleks arvesse võtta teatud spetsiifilisi aspekte Euroopa pangandusturgude puhul. kui me näiteks räägime Baseli reeglitest. ma arvan, et Euroopa järelevalveametid olid juba edukad öö, Baseli läbirääkimiste puhul Euroopa omapärade sissesurumisega, näiteks kui me räägime kapitali äh, instrumentide väljastamisest äh, mitte öö, äh, öö, äh, osaühingute puhul. see niisiis, mis, mis muidu on üsna keerukad küsimused ja sellega tuleb nüüd tegeleda ka Euroopa õigustiku raames. aga mis puudutab nüüd üldiselt neid erandeid, erikohtlemist ja nii edasi, siis mina ja ka Seps on minevikus vägagi võidelnud äh, liikmesriikidele antavate erandite vastu. ning nüüd öö, äh, kapitalinõuete neljanda direktiivi puhul tuleks seda ka vältida. ma saan aru, et selle raames lepitakse kokku siduvad standardid ja see aitab vältida pankade erinevat kohtlemist ja erandeid. suur tänu, nüüd teine küsimuste voor ja Rahvapartei nimel Otmar Karas ja meine sehr geehrten Damen und Herren. lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu seni antud äh, vastustest, rääkisite ka oma pädevustest ja volitustest ja rääkisite ka huvide konfliktidest ja väljakutsetest sellega seoses. ja rääkisite ka äh, olemasolevatest äh, seadusandlust, et kas teil on piisavalt volitusi selleks, et teha kõike seda, mida te olete soovinud teha? ja nüüd, milline on seoses ühtsetel reeglitel ja, ja, ja harmoneerimisel? ning millist seadusandlust on meil vaja selleks, et Euroopa pangandusturgu ka globaalsel turul äh, tõhusaks arendada? Yes, thank you, Mr Karas uh, and uh... tänan, härra Karas ja tänan ka teie poolt tehtud tees, töö eest Äh, kapitalinõuete direktiivi äh, raporti eelnõu koostamisel, ma hindan seda kõrgelt. kas mul on vajalikud pädevused, mida ma vajan oma tööks? ma usun, et määrus annab mulle äh, tugevad pädevused, tugevamad kui varem ja kui mind kinnitatakse Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse eesistuja kohale, oleks minu ülesandeks maksimaalselt ära kasutada mulle antud volitused, tagamaks progressi. praegu oleks vale öelda, et oleks vaja midagi enamat. et mul ei ole piisavalt pädevusi selle edu tagamiseks. ma usun, et me peaksime kõigepealt selle määruse maksimaalselt ära kasutama, ära kasutama need võimalused, mis see määrus loob rääkides nüüd sellest äh, ühtsest äh, reeglite kogumist, single rulebook nii määruses kui ka äh, ülddirektiivi koostamise käigus tõsteti esile mitmeid valdkondi, kus saavad olema ühised reeglid. ja lubage mul kasutada täna võimalust kommenteerida seda single rulebook aspekti. ma olen alati olnud seisukohal, et see ühtne reeglite kogu ei tähenda seda, et äh, kõikjal Euroopas äh, rakendatakse täpselt ühesuguseid äh, eeskirju ja reegleid. loomulikult see on oluline, kuid sellega seondub ka Euroopa tasandi määruste nähtavus võrreldes siseriiklike õigusaktidega. me oleme vastu võtnud väga palju direktiive, mis on olulised, aga kui pangad peavad hakkama äh, kinni pidama reeglitest, sest nemad pöörduvad kõigepealt äh, riiklike eeskirjade poole. seega Euroopa Ühenduse seadusandlus ei ole piisavalt tähelepanu all. ja ma olen ka oma töö käigus näinud seda, et riiklikud regulaatorid süüdistavad Brüsselit selles, et teatud reeglid äh, on väga koormavad vastava tegevusvaldkonna esindajatele kuid väga on oluline, et meil on see single rulebook, need on üle-euroopalised reeglid ja pangad on teadlikud, millised on üle-euroopalised reeglid, millest nad peavad kinni pidama ja võib-olla täiendavad reeglid, eeskirjad, mis on vajalised teatud tegevusvaldkondades, arvestades siseriikliku turu eripära seega äh, need kaks aspekti peavad olema selgelt välja toodud ja piir nende vahel võib ajas muutuda. minu arvates Euroopa tasandil tuleb määratleda need tehnilised aspektid. ja see osa peaks olema palju suurem, kui ta praegu on, kuid see annab meile väga palju mõtteainest esimesel tööaastal ja nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin juba, kapitali likviidsus, kompensatsioonid äh,, aruandlus äh,, tähendab ju väga suurt töökoormust sellega kaasnevad ka äh, siduvad nõuded äh, järelevalveasutuste tegevuse ülevaatamise kohta, seega ma usun, et mul on piisavalt tööd esimeseks aastaks. suur tänu ja sotsiaaldemokraatide nimel äh, härra Pitella. suur tänu Te olete Itaalia eh, keskpangas juhtival kohal ja samuti teil on ka eh, väga palju kogemusi eh, saavutatud ka finantsstabiilsuse nõukogus ja ka teistes pangandusorganites. nüüd juba mitu kuud on pangandussektor saanud väga palju tähelepanu seoses nende dramaatiliste arengutega finantsturgudel. eriti, mis puudutab nüüd tingimusi VKE-dele, et milline on teie arvamus selle kohta ja mida saaks Euroopa pangandusjärelevalve asutus ära teha selleks, et leevendada olemasoleva kriisi ähm, negatiivseid mõjusid. suur tänu, härra Pitella! ja vabandust, aga ma vastan inglise keeles, ütleb härra Pitello. ütleb härra Enria. loomulikult Basel kolme kokkuleppel on äh, väga suur mõju äh, finantsturgudele ja samuti ka äh, VKE-dele. härra Karas raport mis puudutab kapitalinõuete direktiivi, ka mainib seda teemat, kuid äh, väga palju tööd on ära tehtud selleks, et äh, mõõta ja hinnata, milline on reformi mõju pankadele ja ka majanduse äh, rahastamisele. tuldi ka juba välja vastava mõjuanalüüsiga, mille raames hinnati üle kahesaja panga on Euroopa Liidus. ja kui vaadata äh, seal esitatud äh, nõudeid, mis puudutab, see on siis neli koma viis äh, protsenti kapitalinõuetele ja siis Euroopa pangad, mis omavad väga suurt osa Euroopa turust, siis äh, see mm, analüüs näitas, et Euroopa pankadel oli juba kahe tuhande üheksandal aastal üle kahesaja miljardi äh, puudujääke. nii et see juba näitab, mm, milliste raskustega meil on tegu majanduse rahastamisel, kuid äh, siin on tegu, oli suuremate pankadega, mis kõige suuremat mõju avaldasid. nüüd Baseli rakendamine võtab aega kindlasti aastani kaks tuhat kaheksateist, vähemalt mõningate kapitaliinstrumentide osas. kahe tuhande üheksandal aastal oli äh, panganduse, oli ka panganduse kasum üheksakümmend kuus miljardit, nii et seda peab ka vaatama äh, vastava perioodi lõikes. kaks tuhat üheksa ei olnud ka kõige parem aasta pangandusele. me peame vaatama ka makromajanduslikke mudeleid, millesse panustasid nii Itaalia keskpank kui ka Suurbritannia keskpank ja ka paljud teised suured pangad. meil on vaja siin järjepidevat äh, panust ja me peame siin arvestama ka äh, kasvulangusega null koma null protsenti aastas, kui me siin kui me siin äh, arvestame ka äh, SKT-ga, siis me näeme, et tulud ja kahjumid on praegu tasakaalust väljas. nüüd VKE-d Nende olukord on tõesti väga tundlik, sellepärast et nad äh, väga suurel osal, äh, suurel määral sõltuvad äh, pangandusolukorrast ja pangalaenudest ja vabandust, et ma selle küsimuse juurde nii hilja tulin, aga ma tooksin välja tuua kolm punkti, nimelt eeliskohtlemine Basel kahes on VKE-dele ette nähtud, teiseks pigem on tegu just siin keskmise suurusega pankadega, mis annavad laene VKE-dele ja neid äh, mõjutavad äh, reformid kõige vähem. ja uus raamistik paneb äh, paika ka kapitalireservid, reservid, mis on kogutud nii-öelda headel aegadel ning see pakub ka VKE-dele Äh, abi juhul, kui me satume taas olukorda, kus äh, äh, laenuraha väheneb, laenuraha hulk väheneb. ja kindlasti me tegeleme oma komisjonis ka VKE-de küsimusega, proua esinaine. meil on veel neli küsimust esitada ja rohkem lisaküsimusi esitada ei saa, muidu me oleme oma ajast üle läinud ja palun ärge esitage mitut küsimust korraga, sellepärast et meie kandidaat peab siis sellisel juhul väga põhjalikke küsimusi esitama ja nüüd ALDE nimel härra Wolf Klints. Großen... härra Enria, peale suurt finantskriisi Euroopa äh, Liidu organid väga erinevalt äh, tegelesid äh, väga erinevalt tegelesid äh, kriisi tulemustega, mõned andsid laenu, mõned äh, tegid midagi muud. ja see tähendab, et äh, liikmesriikides ole, olnud konkurentsi moonutav olukord halvenes veelgi ja praegu me ei ole suutnud staatus quo'd sugugi mitte muuta. viimastel aastatel on mõningates liikmesriikides soovitud sisse viia ka pangandusmaksu, mida arvestatakse äh, täiesti erinevatel alustel, nii et meil on taaskord meetmetega tegu, eh, mis toovad endaga kaasa konkurentsimoonutusi. minu küsimus ongi, et mida teie kavatsete teha selleks, et neid konkurentsimoonutusi eh, eh, vähendada selleks, et me jõuaksime normaalse olukorrani Euroopa pangandussektoris? Eine schwierige Frage. Uh, well, thank you raske küsimus vastab härra Henri. jah, loomulikult. liikmesriigid reageerisid erinevalt, kuigi ma peaksin kiitma voliniku tööd, äh, konkurentsi äh, peadirektoraadi voliniku tööd selles valdkonnas, äh, mil kehtestati kriteeriumid riigipoolse abi osutamisele kriisi ajal, mis teatud määral vältis hajumist ja tagas selle, et need liikmesriikide poolt välja pakutud abipaketid äh, nägid ette ka väljumisstrateegia stiimuleid ja niipea kui võimalik äh, ühisturul ka normaalse konkurentsitingimuste taastamist. Te mainisite pangandusmaksu ja äh, Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse moodustamise määruses on ka konkreetselt kirjas see, et ähm, see asutus peab andma oma panuse selles valdkonnas. komisjon möödunud aasta oktoobris tuli välja teatisega ja ka töödokumendiga äh, jaanuari alguses äh,, mis käsitlesid kriisi lahendust. ja need sisaldavad väga häid ettepanekuid kaugele vaatavaid ettepanekuid. üks selliseid äh, näeb ette ka pankadepoolset osalust kriisilahendusfondides ja võimalust üle-euroopalise kriisifondi loomist. Äh, ma tean, et ka teie komisjon on sellise ettepaneku teinud ja ka äh, proua Ferreira raportis räägiti jõuliselt sellel teemal ja ma usun, on äh, väga head põhjendused sellele, et pangad juba eelnevalt äh, paneksid kõrvale selliseid vahendeid, mida võiks kasutada kriisiolukorras sekkumisvahenditena. ja see annaks ka järelevalveasutustele võimaluse rohkem manööverdada ja mitte seada maksumaksjate raha ohtu. samal ajal peame rõhutama seda, et me peaksime siiski käsitlema kogu seda abipaketti tervikuna. ühelt poolt me oleme karmistanud kapitalinõudeid ja ka G kahekümne dokumentides on ette nähtud, et finantsasutustele süsteemne abi peaks ette nägema ka täiendavaid äh, vahendeid ähm, erakorraliste vahendite kaotuse puhul ja pangad peaksid ka oma poolt panustama kriisifondi ja kaasnevaid riske ilmselt äh, arvutatakse samade valemite alusel, äh, mida kasutatakse kapitalimaksu arvutamises. võib-olla me pingutame üle siin, kuid siiski on oluline, et meil on tervikpakett olemas ja et see oleks proportsionaalne ja et sellega kaasneks ka korralik mõjuhinnang. suur tänu ja kolmas voor äh, Alfredo Moro Rahvapartei nimel. suur tänu. itaallasena tahan ma öelda, et teil on väga euroopalik nägemus ja sõltumatus äh, äh,, rääkides sellest ametikohale, millele te kandideerite. ja ma tooksin teile ühe näite. oletagem, et äh, toimub niisugune plahvatuslik kriis, loodame, et seda ei toimu, aga kui te olete juba sellele ametikohale määratud, kui kriis puhkeb, mida te oleks võinud teha ja mida te saaksite teha selle ärahoidmiseks? suur tänu. kõigepealt ma ütleksin ja läheksin üle siiski inglise keelele. küsimuse esitaja ei ründa vastajat, kui ta läheb üle. CEBS on juba tegutsenud nendes valdkondades, mis moodustavad nüüd tuumiku ka ülemaailmses mastaabis käivitatud regulatiivalgatustes. me alustasime tööd pangakapitali teemaga äh, olles teadlikud, et liikmesriigiti koheldakse äh, kapitalinõuded erinevalt ja me olime teadlikud sellest juba aastal kaks tuhat viis ja me samal aastal hakkasime tegelema ka likviidsusriski teemaga. kahjuks tol ajal meil kulus mm, võib-olla piisavalt pikk, palju aega järelduste tegemiseks, sest me pidime siis saavutama konsensuse ja me ei tegutsenud piisavalt kiiresti. kuid meie poolt tehtud töö peegeldub juba äh, kapitalinõuete teises direktiivis ja mulle tundub, et enamik Euroopa panka liiguvad juba uue reformi tuules. kuid ilmselt on ka valdkondi, kus me oleks pidanud rohkem pingutama ja oleks saanud seda teha, kui pangandusjärelevalveasutus oleks juba toiminud siis. ja ma mainiksin siinjuures kahte valdkonda. Te ka ise mainisite härra Kiigoldi poolt esitatud küsimust. struktureeritud rahastamisvahendite konsolideerimine. kas poleks tore olnud, kui me oleksime omanud tol ajal seda asutust ja järelevalveasutuste kolleegium, kolleegiumites oleks arutanud siis seda erinevat kohtlemisrežiime ning äh, ergutanud äh, ühtse režiimi moodustamisele. mõningates riikides äh, vahendajad täidavad samu ülesandeid, äh, mis teistes riikides, kus see valdkond on reguleerimata. ja see võib-olla oleks olnud kasulikum ja see võib-olla oleks ära hoidnud äh, varipanganduse poolt tekitatud kahju teatud määral. aga sellest oleks kasu olnud ka hädaolukorras tegutsemiseks. mulle meenuvad arutelud SEPSi nõukogu koosolekul, kahjuks siis ei saavutatud piisavat konsensus, selleks, et käivitada äh, mastaapne uuring Euroopa pankade riskimäärade kohta ja sellest oleks olnud palju kasu. ja üks võimalikke töövahendeid EBA-l on nüüd Äh, nõuda teabevahetust järelevalveasutuste vahel ja sellest oleks palju kasu. tänan, meil on veel kaks küsimust jäänud ja esiteks Liisa Ferreira sotsiaaldemokraatide nimel. <clears throat> Eh, suur tänu. Teie kuulamine on meie jaoks väga oluline olnud ja minu küsimus on seotud ühe äh, küsimusega, mis teile tegelikult juba esitati, aga mille juurde ma tagasi tuleksin. nimelt siin räägiti äh, pankade pankrotistumisest, eriti kui tegu on selliste pankadega, millel on väga suur mõju ja USA-s on välja mõeldud praegu süsteem, mis väga hästi on töötanud sellisel juhul, teisalt aga me peame nentima, et just äh, kulud, äh, mille peavad kinni maksma maksumaksjad, äh, sunnivad meid leidma paremaid lahendusi, sellepärast et me ju peame oma maksumaksjate ees aru andma. ja mind huvitakski, et mida see institutsioon, mille eesistujaks te loodetavasti saate, saate, mida see institutsioon teha saaks selleks, et leida euroopalik lahendus, äh, euroopalik lahendus äh, kriisi lahendamisele pangandussüsteemis? me oleme seni Äh, väga erinevaid lahendusi äh, näinud kriisile, äh, liikmesriigid on oma lahendusi, lahendustega välja tulnud, mida me saaksime teha selleks, et oleks tegu tõeliselt euroopaliku lahendusega, tänan. see on kriitilise tähtsusega, sest ma arvan, et ametiasutused ei tohiks sattuda sellise olukorda, kus neil puuduvad valikuvõimalused kui nad seisavad silmitsi institutsiooni süsteemse läbikukkumisega ja ainuke võimalus on saneerimine me peame looma sellised võimalused, mis tagaksid ka isegi suurte asutuste väljumise turult. nagu eelmises vastuses ma ütlesin, komisjon on välja tulnud väga mõistliku ettepanekuga. ja nüüd on vaja ametiasutustele võimaluse äh, pangade tegevuse liigendada. näiteks need varad ja kohustused, mis on vajalikud tegevuse järjepidevuse tagamiseks ja mis võiksid oluliselt mõjutada negatiivselt tarbijaid ja tuua kaasa süsteemseid riske. ja need eraldada ning likvideerida teised pangaosad. meil on vaja ühist nii-öelda tööriistakasti. minu arvates on vaja täisharmoneerimist Äh, selleks, et lahendada panganduses tekkinud olukorda. milline saaks olema Euroopa Pangandusjärelevalve asutuse roll selles protsessis siis? minu arvates üks küsimusi, millega komisjon tõstatas, on kas järelevalveasutused või teised asutused peaksid seda protsessi juhtima. minu arvates järelevalveasutustel peaks olema oluline roll äh, sest järelevalveasutused on paremini kursis pankade olukorraga ja saaksid välja pakkuda parimaid tehnilisi lahendusi kriisi lahendamiseks. ja seetõttu ma loodan, et komisjoni poolt äh, välja pakutavas äh, õigusaktis, mida komisjon lubas enne suve teha, sisaldub ka selline oluline ja tähtis reegel ja kui me räägime kapitalinõuete direktiivi artiklist sada kolmkümmend kuus, mis näeb ette sekkumisvahendeid, saab olema võtmeartikkel, sest see on omakorda seotud ka, ka artikliga kaheksateist erakorraliste volituste kohta. et sellises erakorralises olukorras EMA-l oleks õigus aktiveerida see meede ja kasutada kehtestatud tehnilisi standardeid sekkumisprotsessi käigus plaan ja lõppküsimus meie aseesimehelt. Tomo la, la... suur tänu. proua esinaine, ma tuleksin tagasi selle küsimuse juurde, mille Elisa Ferreira juba esitas. kas teie leiate, et on oluline, et oleks ühtne euroopalik menetlus selleks, Äh, et vajaduse korral abistada äh, pankasid, mille tegevus on ülepiiriline. kas meil on vaja äh, piiriüleselt tegutsevatele pankadele veel eraldi järelevalveasutust? kas me peame siin leidma ähm, ühtse euroopaliku reguleerimismehhanismi ja kas me peaksime siin kasutama ka Ähm, e, teisi fonde, äh, neid äh, olulisi süsteemikasid vajaduse korral äh, saaks ka päästa, suur tänu. And... suur tänu, härra Garcia Magallo ja ma tänan ka teie poolt tehtud töö eest selle määruse ettevalmistamisel, mille läbi EBA roll tugevnes oluliselt. ma olen teadlik, et Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud raportis nähti ette ka eh, ebarolli suurendamist eh, piiriüleste kontsernide tegevuse üle kontrolli teostamisel. ja nähti ette ka sellist eh, panganduskriisi lahendamise organ. ma usun, et Ähm, määrus nii kaugele ei lähe. seega mina pean tegutsema määruse poolt kehtestatud raamides, kui mind sellele ametikohale kinnitatakse. kuid äh, sellegipoolest ma leian, et on vajadus ühtlustatud reeglite järele, kuigi praegu siseriiklikud äh, regulaatorid tegelevad kriisiga ja ma arvan ka äh, Euroopa Pangandusjärelevalve asutusel peaks olema sõnaõigus selles olukorras. me võime tegutseda vahendajana, kui tekivad vastasseisud, konfliktid riiklike asutuste vahel ja ma kujutan ette, kui tekivad sellised kohtumised, kus arutatakse pankade kriisist väljatoomist, siis ma loodan, et Euroopa Pangandusasutus osaleb sellistel kohtumistel Äh, sõltumatu osapoolena, et äh, kaasa aidata erimeelsustes lahendamisele. ja kui edaspidi liigutakse äh, üle-euroopalise kriisifondi suunas, mida ma põhimõtteliselt toetaksin, siis Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse roll omandab olulise tähtsuse tagamaks selle fondi paigutatud rahade kasutamise Euroopa kodanike parimast huvisid arvestades. And uh, thank you very much. suur tänu nende ammendavate vastuste eest. kahjuks me lisaküsimusi enam ei saa võtta, sest liiga palju oli mitme küsimuse esitajaid. seega süüdistage oma kõrvalistujat. kuulamised on sellega läbi nüüd toimub suletud koosolek ainult majanduskomisjoni liikmetele. seega kõik, kes ei peaks siin olema, palun lahkuge.